head kolleegid, kõigepealt head uut aastat eh, neile, kellele ma seda veel soovinud ei ole. ja head uut aastat kõikidele töötajatele ja ka meie tõlkidele. kõigepealt eh, kinnitame päevakorra. kõik on nõus, väga hea. nüüd koosoleku protokolli kinnitamine kahekümne viiendast kuni kahekümne kuuenda novembri osas väga hea, see on kinnitatud. nüüd lähme tänase päevakorra juurde, Najades kaks, tegevusprogramm Euroopa integreeritud siseveetranspordi osas ja lühikuulamine. ma olen just selgitanud kolleegidele siin, kes minu kõrval istuvad, kuidas saadikud on väga entusiastlikud kuulamiste osas ja et me peaksime neid korraldama ja eksperte kohale kutsuma, aga samas kohale tuleb neid nendele kuulamistele väga vähe, see on üks nii-öelda nõrkusi meie töö toimimises. aga loodetavasti tuleb ähm, liikmeid juurde äh,. pean vabandama raportööri ees, sest kuulamine koosneb kahest paneelist. esimene puudutab äh, Äh, siseveetranspordi ähm, äh, kuulamist viie äh, eksperdiga ja teine osa puudutab siis nelja eksperdiga paneeli ja igale eksperdile on antud kuus minutit ettekande jaoks ja lisaks sellele siis järgneb küsimuste ja vastuste voor. loodetavasti küsimusi on meie liikmete, komisjoni liikmetel ja ilma viivitamata läheksin nüüd esimese osa juurde kuulamises. kõigepealt siis saab sõna komisjoni esindaja. komisjon jääb mul alati kahe silma vahele äh, transpordi peadirektoraadist ja seega palun, komisjon, teil on sõna. Good morning, ladies and gentlemen tere hommikust, daamid ja härrad! ma sooviksin tänada Euroopa Parlamendi selle kuulamise korraldamise eest, selleks et analüüsida siseveeteede äh, transpordi arengut. meil on väga hea meel teiega siin olla ning osaleda ekspertide paneelis. Äh, paari sõnaga tutvustaksin uut Najadese programmi, nagu te teate, siis see on selle programmi teine variant eelmises variandis oli mitmeid tegevusi, viis valdkonda, milles oli kümme erinevat tegevussuunda ja nüüd on meil siis selle programmi uusim variant ja me soovime põhiliselt jõupingutusi suunata piiratud tegevussuundadele, millel on väga oluline mõju. Najades kaks programm on tegevustele suunatud ja palun ärge mõistke valesti programmi äh, kahe seadusandliku ettepaneku põhjal, mis teie ees on, sest see on ainult algus. üks siis puudutab reservfondi kasutamist, struktuurimeetmed, see on väga kiireloomuline, arvestades majanduskriisi ja sellest räägime hetke pärast ning teine osa puudutab ettevalmistavaid tegevusi selleks, et tutvustada uut juhtimiskava, mis me ette oleme pannud aga lisaks on äh, mitmeid äh, meetmeid ettevalmistamisel ja need on seotud kvaliteediga kuues põhivaldkonnas taristu, innovatsioon, turud, keskkond, äh, tööhõive ja oskused ja mitme liigiline transpordi lähenemine ja me valmistame ette vastavad tegevused kõikidele valdkondadele. nüüd, mis puudutab transporti, siis äh, see on äh, põhitingimus selleks, et see transpordiliik saaks toimida ja see puudutab äh, siseveeteede transpordi kaasamist uude TNT programmi Euroopa ühendamise rahastuse ja loomulikult ka Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi. see võimaldab sektoril kasutada olemasolevaid Euroopa Liidu vahendeid ja võimalused lähevad kaugemale, kui võiks eeldada ühelt äh, eraldiseisvalt programmilt, ehk siis meil on võimalik kasu saada sellest, et äh, meil saab olema täielik rahastus Najadesele, selle asemel, et meil oleks vaid mingid piiratud äh, vahendid. mis puudutab turgude toimimist ja keskkonna kvaliteeti, siis Need saavad kasu äh, turuseire teenustest ja hetkel me peame läbirääkimisi sektoriga, kel, keda oleme me üles kutsunud äh, avaldama äh, oma arvamust selles osas, mida neil vaja on. selleks, et toetusmeetmed kestliku transporditeenusele oleks suunatud uue, uute TNT koridoride osas samuti on meil plaanis ümber korraldada sotsiaalne seadusandlus ja see on äh, suur osa järgmise komisjoni tööst, äh, mis puudutab äh, tööhõivet ja oskusi vastavas valdkonnas, kvalifikatsiooni ja teisi sotsiaalseid külgi, näiteks turule juurdepääs ja ja oskuste ja meeskonnaoskuste arendamine, mitte siis ainult piiratud lähenemine, nagu praegu on. lisaks vaatame läbi eh, eh, ristsüsteemi selleks, et tagada, et eh, sisetranspordis olek, sisetransport oleks täielikult kaasatud, sest tegemist ei ole iseseisva transpordiliigiga, see ei saa pakkuda täisteenust äh, iseseisvalt, vaid seda peab integreerima teiste transpordiliikidega ja seda hõlbustab uus äh, RIS, mis rõhutab äh, sellele, et lisaks logistikale, äh, lisaks ohutusele ja tegevustele saa-, saame, tahame me tähelepanu pöörata ka logistikale sektoril on teatud majanduslikud raskused, vähemalt osal sektorist ja selleks, et neist üle saada, on meil vaja keskendunud tegevusi, seega oleme me ette võtnud kui tohib nii öelda, nende jõesüsteemide avamise ja vaid kaasates kõik need organisatsioonid, kes valdkonnas tegutsevad siseveetranspordi osas, ainult sellisel viisil on meil võimalik kestlikke tulemusi saavutada ja minu isiklik tervitus selle valdkonna esindajatele, kes äh, täna meid äh, kuulavad. valdkond peab samuti astuma omalt poolt samme, nad peavad paremini integreeruma ja see on teema, millele peab mõtlema toetusmeetmete osas, eriti rahalise toetuse osas. me ei saa seda vaadata üksikult, vaid selleks, et rahastamine saaks käivituda, saab vaada-, seda teha ainult juhul, kui äh, kaasatakse kogu struktuur selleks, et äh, rahastust äh, saada. nagu te teate, siis need kaks ettepanekut, mis me praegu esitame, üks nendest on kiireloomuline ja me oleme Euroopa Parlamendile väga tänulikud selle eest, et nad sellega tegelevad. see puudutab reservfondi kasutusele võtmist Äh, selleks, et toime tulla kriisiga ja teine osa puudutab siis uut juhtimispaketti, mis on väga oluline selleks, et saavutada üks siseveeteede baas kogu Euroopas, mandril, mitte ainult Euroopa Liidus, mitte ainult Reini piirkonnas või Donau piirkonnas, aga kogu Euroopa mandril selleks, et me saaksime oma tööd, et tööd saaks tõhusamalt teha. nüüd, mis puudutab äh, raporteid, siis äh, sooviksime õnnitleda äh, parlamendi raportööri suurepärase töö eest, mis senini on tehtud. loomulikult on meil teatud märkusi ja nõuded väiksemale halduskoormusele peaksid puudutama ka komisjoni, mis puudutab aruandlust ja kõike seda aga need on äh, detailid, millest räägime õigel hetkel. kokkuvõttes tahaksin äh, öelda, et see, et te kõik olete osalenud pikaajalistes konsultatsioonides, mis on äh, viinud Najades praeguse programmi avamiseni, me oleme teinud koostööd viimase kolme aasta jooksul, eelmisel aastal äh, töödokument äh, Najadese osas ja nüüd äh, Najadese uus programm on äh, meie pikaajalise töö tulemus ja seega sooviksin tänada teid, lugupeetud esimees, aitäh! aitäh, härra Diolikotis ja nüüd lähme meie kuulamise esimese osa juurde edasi, meil on, meiega on viis eh, eksperti, Karen de Schepper, kes on valdkonna esindaja, Erik Stark, kes on, kes esindab eh, logistikavaldkonda, Katrin Obst, kes on eh, Euroopa siseveeteede sadamate direktor, Riigi Föderatsioon, föderatsiooni direktor Peter Mažik Toona komisjonist ja Dirk Prook, kes on ähm, ETF-i esindaja. ja nüüd siis kõigepealt äh, Karin de Schepper, äh, siseveeteede navigatsiooni äh, Euroopa organisatsiooni peasekretär, palun, teil on sõna. suur tänu, esimees, head uut aastat teile kõigile meie organisatsioon INE on avalik organisatsioon, kus meie eesmärgiks on toetada paremat ja kestlikku mobiilsust ja veeteed on loomulikult selles valdkonnas meile väga oluline väärtus ja me vaatame neid vahendina, mitte eesmärgina iseenesest. mõistlik on see, et meil on tõhusam inimeste liikumine, lisaks sellele on oluline ka see, et meil on parem liikuvus kauba osas. siin on äh, laev, me võiksime viidata ka rongile. meil on vaja teha ära väga palju selleks, et kogu süsteem toimiks. viimastel aastatel on paljud äh, äh veeteedel vedajad äh, viidanud sellele, et nad tahavad kasutada rohkem siseveeteesid ja nad tahavad seda oma tarneahelasse kaasata, see on ainult üks osa sellest. põhiliselt oleme näinud seda, et tegemist on uute tegijatega, nad ei ole süsteemiga kursis ning äh, tegemist on erinevate kaubamärkidega, keda me tavaliselt ei ole kohanud ja see on märk sellest, et äh, loomulikult võivad tulla uued kliendid, aga kogu tööstus on Euroopas muutumas, rasketööstus näiteks muudab oma kaubavooge, vähendavad teatud eh, piirkonnas, näiteks söe- ja terasetööstus. ehk siis me näeme, et muutused on väga olulised. loomulikult on meil vaja tagada see, et uued eh, vedajad oleks piisavalt heas kontaktis tarnijatega, selleks et nende vajadustele saaks vastata. loomulikult on teatud barjääre. loomulikult peame tagama seda, et meil on vajalik poliitika, et see saaks toimida, ehk siis süsteemipoliitika. see ei sõltu ainult transpordiliikidest, loomulikult on väga oluline, et navigatsioon süsteemis toimiks. samuti see, et kui me tahame eh, seda koridoride põhist eh, lähenemist, mis on Euroopa Komisjoni ja nõukogu poolt välja töötatud, siis tähendab see seda, et me peame kõiki aspekte arvesse võtma ja mitte ainult eh, taristut, aga ka teab-, informatsiooni jagamist, sest me teame, et kui me räägime siin kauba konsolideerimist, siis see äh, nõuab palju konsolideerimist, palju koostööd see on väga äh, kompleksne, ka õiguslikult äh, valdkonnas on see väga keeruline. me peame kõike seda analüüsima ja lisaks sellele peame me tagama ka selle, et intensiivsus, mis praegusel hetkel transpordivaldkonnas on väga oluline ja mille jala, süsiniku jalajälg on ka suur, saaks väheneda. samuti on äh, see väga kulutõhus, kui me vaatame taristukoste ja väliskulusid, siis on väga hea, kui äh, me ei keskendu vaid ühele transpordiliigile, vaid äh, väga hea on kasutada kõiki võimalusi ja seega oleks rumal siseveeteesid mitte kasutada. Najades kahe osas on meil ka programm kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kahekümneks aastaks ja seega on oluline see ellu viia. ja meie põhilised prioriteedid on taristud ähm, äh,, arukas äh, taristu, füüsiline taristu ning ka kestlikud äh, teenused ja innovatiivsed tehnoloogiad ja õigusloome on siinkohal väga oluline. Te olete siin kojas teinud väga head tööd me oleme kaasanud kõik äh, põhiveeteed ja see tähendab, et äh, meil on võimalik saavutada maksimaalsed ähm, rahastusmäärad ja tööga on võimalik edasi liikuda. meil on palju küpseid äh, projekte, mis on juba elluviimisel ja kõrge kaasrahastus on väga hea selleks, et motiveerida valitsusi seda tööd tegema. samas on meil ka poliitiliselt keerulisemaid projekte ja siinkohal on teie, teil oma roll selleks, et me saaksime sellest edasi liikuda ning ähm, äh, panustada rohkem siseveetransporti ja üleüldse kasutada äh, siis äh, mitmeeesmärgilisi veeteesid ja kui me selle saavutame, siis on see kõigile väga hea ja sellest me peaksime lähtuma ka poliitiliselt tundlike projektide osas. teisest küljest mis puudutab RIS-süsteemi, see on digitaalne osa, selleks on meil õiguslik raamistik ja väga oluline on see, et me selle saame ellu viia ning samuti ka see digitaalne tarneahel ja me siin saame avast-, avaldada survet komisjonile. teenuste valdkonnas on väga hea, et see on seotud TNT ja CEF-iga, aga see tähendab seda, et tegemist on kahe Äh, õigusloomelise ettepanekuga, mis on teie ees, need on valmis, neid ei ole eriti vaja muuta ja väga hea oleks, äh, kui oleks võimalik äh, see läbi viia enne valimisi ja sellega piirduksin, aitäh! suur tänu ja läheme nüüd edasi, annan sõna Erik Staagile, kes on Euroopa Logistika Ettevõtete Ühenduse tegev ametnik. suur tänu. ma tegelikult võtan täna sõna saksa keeles. mul on küll kaasas inglisekeelsed slaidid, mis on teie ees. ja ma tahaksin lähtuda praktilistest kaalutlustest ja sellega seoses teha mõned avaldused mis äh, konkreetsemalt seonduvad logistikaga ja logistikaettevõtetega. kui me räägime siseveetranspordis, äh, põhiküsimus seisneb sellest, et me ei saa pelgalt piirduda siseveetranspordist ju rääkimisega, me peame selle integreerima laiemasse süsteemi, seda on küll äh, Äh, lihtne öelda, kuid on ka Euroopas ja äh, liikmesriikides mitmeid erinevaid organisatsioone, kes tegelevad maanteetranspordiga, meretranspordiga ja kõike seda tuleb ühendada. loomulikult äh, olulised on ka sadamad ja sadamad on hetkel raskes olukorras me oleme hiljuti ehitanud juurde kolm uut sadamat ja juba napib maad ja ruumi sadamate jaoks. ja see on ka üks oluline aspekt, kui me räägime siseveetranspordi väljavaatest. ja siseveetransport saab ainult kasvada siis, kui äh, keskendutakse konteinervedudele ja puistevedudele. kuid me ei saa neid äh, lihtsalt kuhjata praamidele. ja see on üks meie piiravaid tegureid, mis seondub taristuga ja oleks hea, kui me saaksime täiustada olemasolevat tarust, taristut, nagu ma ka varem ütlesin. me peame seda süsteemi järk-järgult välja kujundama, me peaksime mõtlema ühendusteedele Donau ja Reini vahel ja Äh, välja arendama need viisi, et need annaksid omapoolse panuse Euroopa transpordisüsteemi ja ilma Euroopa Komisjoni toetuseta meil ei ole võimalik reageerida väljakutsetele selles sektoris. meil ei ole sellisel juhul võimalik välja kujundada konkurentsivõimeline konteinervedude süsteem äh, Põhjamerelt. Äh, kui me nüüd mõtleme sisevee transpordisüsteemile, siis, siis kõige parem on seda edasi arendada mitmeliigilise transpordisüsteemi osana ja äh, see ei peaks olema mitte konkurendiks raudteevedudele, vaid partneriks raudteevedudele. Äh, mitmeliigilise transpordi mõistet tuleks äh, propageerida ja see on äärmiselt oluline ja mitte ainult üksikud vedajad ei peaks arendama enda jaoks vajalikku taristut, vaid peaksid mõistma seda, et süsteem äh, toimib ainult majanduse edendajana, kui lähtutakse mitmeliigilise transpordi lähenemisest. ma tahaksin teile näidata nüüd äh, välja arendatud äh, võõrgustikke, mille me oleme Duisburgis välja töötanud. vasakul pool te näete raudteevõrku ja enamik otseühendusi äh, saavad alguse Duisburgist ja mitte äh, Rotterdamist. ja paremal pool te näete meie siseveeteede võrku ja äh, kaks kolmandikku selle piirkonna riikidest asub Reini ääres ja ma juba mainisin ka, kui oluline on siseveetransport Donau piirkonnas ja paar näidet selle kohta, äh, mis siis tegelikult on. siin on mõningad näited ka selle kohta, mida me oleme ise äh, teinud. me oleme väga olulised CKD keskused äh, Audi jaoks ehitanud ja me oleme välja töötanud kontseptsiooni et äh, kaubad saabuvad Duisburgi raudteed pidi ja siis äh, vetakse edasi tootjale. seega iga päev lahkub sadamast konteinerlaev, kasutades loodud rajatist. Te teate, et mm, tegemist on väga suurte, äh, suure võimsusega jõelaevadega ja Saksamaa edendab ka raudteevõrgustikku, mis võimaldab kaupu toimetada Duisburgi. ja siis kasutada äh, äh, kabotaaži võimalusi või kaugvedusid. ma tooksin teile veel ühe näite, mida on korduvalt arvesse võetud ja me räägime ka Reini jõe veetasemest. kaks tuhat kolm kuni kaks tuhat üheksa oli veetase väga madal. ja seetõttu me ei saanud mõningaid kaupu mööda Reini vedada ja siis me kasutasime Duisburgi raudteevõrku, kuid tekkisid raskused lõppkasutajal kaupade toimetamisel ja kui me ei saa edaspidi välja arendada paremat mitmeliigilist transporti, siis hakkavad inimesed arvama, et me ei saa usaldada jõelaevu ja siseveeteisid ja äh, see on väga tundlik küsimus, meil on vaja ähm, klientide usaldust. ja ma olen valmis teiega seda küsimust ka edaspidi arutama ja vastama teie küsimustele. järgmisena saab sõna proua Katrin Obst, kes on siseveekogude sadamate föderatsiooni direktor. tänan, juhataja, tere hommikust, daamid ja härrad. ma tänan teid võimalusest tutvustada teile täna Najades kaks paketti meie organisatsioon eh, esindab kahtesajas, kahtesada sadamat eh, nii Euroopa Liidu riikides kui ka väljaspoolt kui me räägime sisevee äh, sadamatest, siis esimene mõte, mis pähe tuleb, on vesi. kuid samas tuleb arvestada ka sellega, et äh, need sadamad on mitmeliigilised transpordikeskused, äh, sest viimaseks segmendiks on alati vaja ka mingi teise transpordiliigi kasutamist ja tegemist on ka sadamatega, mis on tööstuslikud rajatised, äh, millel äh, tööstussektor, äh, millest transpordi, millest tööstussektor sõltub, et vältida veoga seotud lisakulusid. ma tahaksin alustada mõningasest lühidistest tähelepanekust seoses nõiadega Euroopa Siseveekogu Sadamate Föderatsioon täielikult toetab Najadis kaks paketti, mis äh, sisaldab väga palju vajalikke meetmeid. ja Najades kaks rahastamine on integreeritud Euroopa ühendamise rahastusse ja Horisont kaks tuhat kakskümmend, see on oluline, arvestades mitmeliigilise transpordi lähenemise potentsiaali ja seetõttu ma arvan, et Naiades kaks eesmärkides süsteemne lõimumine erinevatesse poliitikavaldkondade äh, jõustamisel ja finantsinstrumentidesse peaks olema võtmetähtsusega. lisaks sellele on vaja tagada ka teiste komisjoni peadirektoraatide tegevuspoliitikate parem kooskõlastamine ja äh, konkurentsivõime peadirektor aga praegu kaalub võimalusi, kuidas seda tõhustada ja kuidas osutada riigiabi eh, sisesadamatele eh, ja see on kooskõlas üldise Najades kaks eh, eesmärkidega. mitmete erinevate teemadega, millega Najades kaks tegeleb, tahaksin esile tõsta just taristu komponendi transpordialases valges raamatus äh, Äh, on mainitud et, et kolmkümmend protsenti maanteevedudest, äh, mis on äh, pikemad kui kolmsada kilomeetrit, tuleks üle viia teistele transpordiliikidele, nagu näiteks veetranspordile ja aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja selleks on vaja meie siseveekogude sadasi, sadamaid, sest ilma selleta ei ole võimalik edasi arendada mitmeliigilist transpordi ja sellega seoses tõstatab oluline küsimus, kuidas meie sisesadamad ja veeteed äh, integreeritakse uude TNT võrgustikku ja see valdkond on üsna ähmaselt veel määratletud ja seetõttu me kutsume teid üles äh, põhjalikumalt mõtlema selle peale, kuidas seda lõimumist paremini läbi viia Äh, uus TNT poliitika äh, on paika pannud üheksa põhikoridoride ja äh, siseveeteed on olulised kuue koridoride puhul. on, luuakse koridoride koordinaatorid, kes töötavad välja töökava, mis sisaldavad ka projekte, rahastamisprioriteete, kulusid iga koridoride jaoks ja kasutavad ära ka olemasoleva teabeanalüüsi tulemusi Äh, siseveeteede lõimumine sellesse struktuuri kujutab endast väljakutset, äh, kuna teistel koridoridel on juba tegevuskavad olemas, siis selline tegevuskavade äh, koondamine ei ole alati lihtne, sest äh, siseveesadamatel sageli puuduvad need tegevuskavad. Äh, need on tavaliselt esindatud ainult riiklikes kavades ja seetõttu me näeme ohtu selles, et teiste transpordiliikide puhul on edasiminek olnud kiirem ja kui me jääme maha, siis me võime maha jääda ka sellest projektist me oleme hakanud koguma oma liikmesriik, liikmetelt ka eh, teavet taristuprojektide kohta, eh, kuid eh, need ei ole nii põhjalikud, nagu on teiste transpordiliikide peal, seetõttu on oluline, et koridoride koordinaatorid keskenduvad ka siseveeteede probleemistikule ja sadamatele. ja võib-olla tuleks iga koridori tegevuskavas eraldada ka eraldi osa sellele ükskõik millise tegevusviisi valitakse, ei tohi silmist jätta äh, meie sisevee sadamaid, sest ilma nendeta me ei saa tagada täielikult mitmeliigilist transportit ja uut TNT poliitika elluviimist. teiseks ma tahaks rääkida sellest, kuidas siis siseveetransport integreerida logistikaahelasse ja ma tahaksin siin nüüd juhtida teie tähelepanu, millist kasu toovad just linnasadamad ja, äh, nii eh, on see esile toodud ka mobiilsuse paketid ja ähm, siseveeteed omavad väga suurt potentsiaali linnade arengul, kuid samas linnad peavad paremini integreerima oma linnasadamad äh, eh, linna liikuvuse tegevuskavadesse ja siin ma kutsuksin üles parlamendisaadikuid äh, suhtlema ka oma valijatega äh, ja rääkima sel teemal. me samuti toetame äh, Äh, ka RIS-süsteemi väljatöötamist, mis tõhustab äh, transpordilogistikas informatsiooni äh, jagamist ja levitamist. ja viimasena ma tahaksin tõstatada küsimuse, mis on tihedamalt seotud meie järgmise paneeliga, kuid on oluline ka meie jaoks ja see on ka finantsabi äh, äh, aluste ähm, moderniseerimisse ja heitmete vähendamiseks. Äh, läbi Euroopa ühendamise rahastamise. see on meie jaoks oluline ja see aitaks meie sektoril säilitada oma äh, positsiooni ja konkureerida teiste liikidega. ja lõpetuseks tahan öelda, et meie föderatsioon igati toetab Najades kaks paketti, see saab olema väga kasulik, kuid me peame tegutsema ettevaatlikult, et sellest ei saa niisugune hambutu tiiger ja seetõttu ma tahaksin, et te keskenduksite ka rakendusmeetmetele, mis on mainitud teatises ja ja võib-olla see, selline tegu, lähenemine annab meil võimaluse ka oma äh, hambaid teravamaks muuta. järgmisena härra Peeter Margik, kes on da-, Donau komisjoni äh, peadirektor. tere hommikust, daamid ja härrad. Donau komisjoni nimel tahan äh, Äh, öelda tere tulemast äh, kõikidele tänase kuulamise osavõtjatele. Äh, Doono komisjon on Euroopas üks vanemaid valitsustevahelisi organisatsioone ja kuna Doono jugikond on ka väga rahvusvaheline, siis tal on suur roll välismajandussuhete arendamisel Euroopas. praegune Donau komisjon on rahvusvaheline valitsustevaheline organisatsioon Äh, mis moodustati vastava konventsiooni põhjal äh, tuhande üheksasaja neljakümne kaheksandal aastal Donau konverentsil. Äh, sinna kuulub praegu üksteist liikmesriiki ja seitse üheteistkümnest on ka Euroopa Liidu liikmesriigid ja meil on ka üheksa vaatlejast riiki ja kuus nendest on Euroopa Liidu liikmesriigid Lõunakomisjoni ülesanded on täpsustatud Belgradi konventsiooni kaheksandast artiklist. meie kohustus on koostada kavad põhilisteks ehitustöödeks Donau jõel navigatsiooni edendamiseks. peame looma ka äh, Äh, signaalide ja pilooditeenuste ühise süsteemi. Äh, me peame ühtlustama ähm, järelevalvesüsteemi eeskirjad, koordineerima hüdrometeoroloogilisi teenuseid, harmoneerima äh, siseveedel navigeerimise eeskirju, andma soovitusi ja nõuandeid ja tagama ka statistiliste andmete edastamise navigatsiooni kohta Donaul ning teeme ka omapoolseid trükiseid ja äh, me oleme suutnud teha koostööd ka Euroopa Komisjoni. Luksemburgi deklaratsioon äh, ähm, veetranspordi äh, taristu äh, tõhusa hoolduse remondi kohta äh, Donaul ja selle äh, jõgikonnas on oluline deklaratsioon, sellele kirjutasid alla enamik äh, Donau riikide transpordiministrid ja seda toetavad ka Serbia ja Hortsegoviina. vastavalt deklaratsioonile ette nähtud meetmeid äh, viiakse ellu ühise äh, aruandlus- ja kontrollimehhanismi all, mis on kooskõlas Doono strateegia, mille heaks kiitnud Euroopa Komisjon äh,. oluliste vajaduste seas äh, on probleemid Äh, mis on seotud deklaratsioonis esitatud põhimõtete elluviimisega. TNT ja Euroopa ühendamise rahastamise programmid aitavad kaasa äh, sellele, et asjad kiiremini edasi liikuks. ja te näete, siin on meie käesoleva aasta kavandatud tegevused, kõigepealt äh, Donau laeva, Donau laevafirmade direktorite kohtumine, et saada ka tagasisidet sektorist see on meie jaoks oluline. me tahame äh, tugevdada koostööd ka Euroopa äh, vastavate peadirektoraatidega ja äh, koordinaatoritega, kes vastutavad Donau jõgikonna eest. me tahame luua tihedama suhted teiste jõgikondade turgudega ja äh, Äh, tahame teha koostööd ka CCNR-iga äh, turu järelevalve tõhustamiseks ja äh, meil on vaja ka ühtset terminoloogiat siseveetranspordiks ja me tahame luua ka vastava töörühma koos Euroopa Komisjoniga me üritame korraldada ka jätkukohtumise Luksemburgi deklaratsioonile ministrite tasemel ja me kavandame seda ähm, juunikuu lõpuks põhjus, miks me soovime seda kohtumist korraldada, on järgmine, kuna alates aastast kaks tuhat kaksteist ei ole Donau taristus osas midagi suurt toimunud ja me tahaksime osaleda, osaleda programmides Najades kaks ja Ceste. kui me räägime Najades kaks, siis me toetame siseveetranspordi kvaliteedi tõstmist. me samuti toetame põhimõtet, et tuleb toetada äh, uuendust ja äh, rohestamist. no jah, see seitsmeaastane programm on selline, äh, mis meie jaoks on oluline ja me toetame just teatud tehnilisi nõudeid, me toetame üle-euroopaliste standardite loomist tingimusel, et kõiki meie komisjoni liikmesriikide arvamust arvestatakse. samal ajal Euroopa Parlament peaks avaldama suuremat toetust sisevee koguda navigatsioon, arvestades ka äh, kriisiolukorda, finantskriisi olukorda ja seda, kuidas Euroopa veeteedes navigatsioon on võimeline. meie äh, jõersetes äh, riikides on olnud väga palju probleeme olnud ja viimaste aast-, viimase kahekümne aasta jooksul oleme Donaule ehitanud ainult ühe kaubalaeva ja kui me räägime infost, siis ükski laevafirma ei ole viimase viie aasta jooksul kasumit teeninud. ja lõpetuseks äh, on mul ka sõnum Euroopa Parlamendile. Donau komisjon toetab äh, siseveekogudel navigatsiooni edendamise üle-euroopalist lähenemist ja ma lõpetaks, see on res non verba. me tahame selle sõnumi edastada Euroopa Parlamendile, kuna meil ei ole aega oodata ja lihtsalt kaebelda tänased probleemid nõuavad, et me tegutseme kiiresti, et me käivitame mehhanismid, et kaasame aruteludesse kõik huvigrupid ja äh, arendame edasi äh, siseveetranspordi äh, kõiki suuni ähm.. suur tänu. järgmisena ETF Dirk Bröök Nautilus International äh, Ähm, riiklik sekretär transporditöötajate nimel. Vooreerst wil ik u bedanken dat u mij als vakbondsvertegenwoordiger de gelegenheid daamid ja härrad, kõigepealt ma tahaksin tänada teid, et andsite mulle võimaluse siia tulla ametiühingute esindajana äh, selle äh, teemal äh, sõna võtma. seoses Najades kaks programmiga kõigepealt ma räägiksin sellest, milline on ametiühingute huvi selle teema puhul. me ei ole mitte huvitatud ainult sotsiaalsetest aspektidest ja tööhõivest. meie ametiühingutena oleme huvitatud ka paljudest teistest aspektidest. ETF näeb, et äh, paljud probleemid ja hädad, millega me iga päev äh, me peame tegelema, ei ole mitte seotud äh, sellega, et töötajad ignoreerivad teatud reegleid, vaid on ka äh, välismõjud, välisaspektid, äh, mis seavad just eeskirjad surve alla. millised need välismõjud on ja kuidas neid oleks võimalik mõjutada? ma toon ühe näite Rotterdamist. ülesehitusfaasis kui äh, tegeletakse suurte infrastruktuuriprojektidega, planeeritakse sadamaid äh, Rotterdamis, siis äh, huvitatud osapooled, sadamate ehitusettevõtete ja nii edasi. Nad peavad tegelema ka sellega, kuidas see mõjutab töötajaid ja sisemaa probleeme kuidas ähm, sellised aspektid mõjutavad neid ähm, infrastruktuuriprojekte? oluline on planeerimisfaas, äh, kui räägitakse sadama suurusest, äh, sellest, äh, kuivõrd kiiresti on võimalik ähm, ümberlaadimist korraldada, kõige suuremad kulud, kui me räägime sadamatest või sadamate sissetulekust, siis on need vedajate tasud ja see raha ei tule mitte sisemaa poolt, vaid pigem meresadamate poolt ehk siis äh, suurte laevadega tegelemisest. Äh, suurte laevade omanikud äh, ei ole samas sisemaa logistikas väga huvitatud ja see lähenemine, et nad soovivad ähm, võimalikult äh, kiiresti äh, kaupade laadimisega tegeleda, mm, et laevad väga pikalt sadamas ei äh, seisaks. mis puudutab terminale, siis ähm, ka nemad vaatavad, kuidas ähm, neil on võimalik oma tegevust korraldada ja nemad teenivad äh, just suurtest ähm, merelaevadest, kui me nüüd räägime siseveelaevadest, siis äh, äh, väga suured äh, tuluallikad. millised need tagajärjed siis on? meresadamate äh, tsentraliseerimise asemel on äh, mindud vastupidises äh, suunas. on kuus kuni kaheksa erinevat käitluskeskust ja see muudab ähm, asjad aeglasemaks, kui kui ühes terminalis kulgevad asjad aeglaselt, siis see mõjutab ka teisi. ja see ei ole ainult siseveesadamate äh, probleem, mis tekitab äh, viivitusi. selle äh, detsentraliseerimise tulemusena laeva firmad ei saa väga kiiresti ümberlaadimisega tegeleda, tuleb pidada kinni teatud kavadest. kui ümberlaadimiseks tuleb liikuda teise terminali, siis siis ähm, võib-olla mõnest teenusepakkumisest seetõttu ka keeldutakse. nii et ähm, sadamate käidlusaeg suureneb ja, ja see aeglustumise risk on täiesti ilmne. siin on küsimus äh, optimiseerimiseks ja siin äh, tuleb asju vaadata Euroopa tasandilt ja see, siin võib rääkida ka keskkonnakuludest. siseveeteede puhul on optimeerimine väga oluline. siseveeteede konkurentsivõime kaotab oma konkurentsivõimet võrreldes maanteetranspordiga sel moel nii et ähm, kui me räägime konkurentsist äh, maanteetranspordiga, kõik need erinevad aspektid ähm, tekitavad olukorra, kus vedajad üritavad äh, kokku hoida ja hoitakse kokku töötajate äh, pealt. nii et sadamad, laevaomanikud, terminalid Äh, arvestavad ainult majanduslikke kulusid ja niikaua, kui see niimoodi on, integreeritud lähenemiseni me ei jõua. me oleme teadlikud sellest, et Rotterdami puhul on mitmeid kavasid ähm, ette antud probleeme lahendada, aga kas see toob kaasa integratsiooni pikas perspektiivis, seda veel ei tea optimiseerimise protsesside puhul on ähm, inimfaktor jäänud tähelepanuta. ametiühingud äh, leiavad, et kui rajatakse suuri infrastruktuuriprojekte, logistili-, logistikaprojekte, tuleb äh, töötajate huvisid arvestada, äh, seda tuleb arvestada uurimustes ja tuleb seista selle eest, et see kajastuks kavades ja sellega tuleb tegeleda kiiresti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 jah, aitäh, ma ei lootnud sellele, et saan esimesena sõna, aga mul on kõnelejatele mõned küsimused, kõigepealt aitäh selle eest, et siia tulite, äh, väga huvitav on olnud teid kuulata. nüüd äh, proua de Schepper, te rääkisite TNT-st ja Euroopa ühendamise rahastust, siis äh, seega väga hea on, et mõlemad need programmid eksisteerivad Te ütlesite, et paljud head projektid on ettevalmistusel, kas te võiksite paari neist mainida, mis teie jaoks siseveeteede osas on kõige olulisemad nüüd, härra Stake, mulle meeldisid teie fotod, et te rääkisite integreeritud süsteemist ja rääkisite ka Äh, nendest poliitilistest probleemidest. loomulikult meil on vaja logistikaahelat ähm, ja hetkel on see probleem takistuseks. ja veel üks küsimus teile. parlamendis toimus kuulamine, kus ma osaleda ei saanud, aga kus räägiti liustike sulamisest ja sellest, äh, kuidas see mõjutab siseveeteesid. Te rääkisite Rainist, et Raini veetased on, Reini veetasemed on väga madalad ja milliseid probleeme see tekitab proua Obst, te ütlesite, et teile meeldiks, et siseveeteede sadamad oleksid paremini sobitatud ähm, äh, riiklikesse äh, mobiilsuskavadesse, kas teil on näiteid selle kohta, kus see hästi toimub? ma eeldan, et see toim-, toimib päris hästi Duisburgis. väga palju töökohti on seal võimalik luua. ja nüüd härra Magic äh, Te ütlesite, et te soovite ühtset äh, terminoloogiat siseveeteede ähm, valdkonna kohta, ma olen teiega nõus, aga kas see oleks inglisekeelne terminoloogia? mina olen sakslane, aga me alati väitleme selle, kas ühe, pigem vist peaks olema ühe keelega, te, enamus teist rääkisid inglise keeles. nüüd äh, viimaseks, härra Prokk, kaks kõnelejat rääkisite tööhõive, töökohtade atraktiivsusest mida oleks vaja suurendada selleks, et noored ähm, erialaga tegeleksid, mida on tehtud selleks, võib-olla võiksite paarile nüansile viidata. Piiter, palun. suur tänu, eesistuja, esimees, mul on väga hea meel selle kuulamise korraldamise üle sest meil on mõned komisjoni ettepanekud, mida hetkel me arutame, siseveeteed on aga midagi palju enamat kui kaks äh, ettepanekut aastat, kui vaadata nüüd äh, seadusandlust, siis me peame rääkima siseveeteedest rohkem. ma arvan, et hetkel on jäänud see vaeslapse osas see Euroopa transpordipoliitika valdkonnas, seepärast on mul väga hea, et see kuulamine on Äh, härra Stark, äh, proua de Schapper, äh, nüüd mis puudutab taristut, proua Maisner juba rääkis sellest me kuuleme kõiki neid huvitavaid lugusid selle kohta, kui oluline on siseveetransport, aga me teame, et Euroopas on väga palju kitsaskohti. kas teil on olnud võimalik rääkida uue Merkeli valitsusega selleks, et rääkida konkreetselt Saksamaa probleemidega, sest see olukord ei saa jätkuda me peame üritama seda lahendada. meil on vaja mitmete valdkondadega tegeleda selleks, et meil veetase oleks piisavalt kõrge selleks, et siseveeteedel oleks võimalik äh, transport tagada pidevalt. tegemist on põhiküsimusega, kui me tahame Euroopas rääkida sellest äh, konkreetsest nüansist. nüüd teine küsimus on seotud selle esimese teemaga. valdkond ei ole väga mobiilne, väga palju ei ole suudetud ära teha transpordikoridoride osas äh, küll, aga mida ma sooviksin näha, oleks koordineerimine, jõupingutuste koondamine, kus kõigil oleks selge, mida on vaja teha näiteks äh, Straubin Filsfuderi äh, osas. võib-olla peaksime me parema tegevuse koostama ja kui me rääg-, me räägime siin taristust, aga meil äh, ei õnnestu see, kui me neid probleeme ei lahenda. nüüd härra Stake, te rääkisite sellest, et meil on vaja innovatsiooni, jah, sellega võib nõustuda, see on äh, üldine eesmärk, kõik on sellega nõus, aga igasugune innovatsioon ei ole tingimata seda. üksikisikud võivad olla innovatiivsed, aga ma ei näe seda, kus äh, valdkonnas tehtaks äh, koostööd näiteks tootmise osas või koostöös äh, raudteega ühisettevõtted, seda tüüpi innovatsiooni ei ole ma Euroopas näinud, kõik on liiga killustunud. kas äh, teie arvates võiks selline innovatsioon toimuda ning äh, Te mainisite, et te tahate ka mm, äh, toetada mitmeliigilisi transpordivaldkonda, mida aga äh, valdkonnas, transpordisektoris endas tehakse? loomulikult on hea öelda, et seda on vaja toetada, sinna on vaja raha investeerida, aga mida selles sektoris tehakse selleks, et mitmeliigilise transpordi põhimõtted ennast tõestaks äh, ja et see muljet avaldaks teistele? härra Kujun, palun suur tänu, esimees. ka mina olen tänulik kõikidele ekspertidele, kes kuulamisele on tulnud. minu arvates on väga tähtis see, et me Euroopas tugevdaksime siseveeteede tähtsust ja siseveeteede sadamate tähtsust nii kabotaaži kui ka kilomeetrite osas on äh, see kõige madalama äh, CO2 heitmega tööstus, aga kui vaadata seda, mida on tehtud äh, selles valdkonnas, siis hakatakse sellest rääkima, et kuidas on vaja kõrgeid standardeid looduskaitse osas, jõgede ähm, kallastel ja väga palju räägitakse Reinist, äh, Maini ja Donau ühendusest, seal on kitsaskoht, äh, midagi on vaja ära teha selles osas. alati on küsimus ka, milline on see nõrgim lüli ahelas ja see ongi see nõrgim lüli ja meil ei ole võimalik korralikku ühendust ilma selle probleemi lahendamiseta luua küsimus on selles, mida me selles osas teeme. praegusel hetkel äh, on Najabos, Najadas selline programm, kus on sadu erinevaid võimalusi, eh, lipulaevaprojekte ja kõiki neid võimalusi, me peame minu arvates keskenduma ühele projektile ja alustama sealt. ja mul oleks väga hea meel ehm, toetada kui siin küsiti, mida ehm, Saksamaa uus valitsus selles osas teeb sellised äh, ühenduslülid äh, Reni ja Maini vahel on äh, väga tähtsad. ma võin rääkida valitsuse esindajatega, ma võin kohalike omavalitsustega rääkida, aga sellisel viisil meil progress ei toimu. meil on vaja siseveeteede sadamad paika panna, kui need ähm, põhivõrgu osad, me ei saa Euroopast rohkem äh, raha sellele määrata, kui äh, ehitatakse äh, majad sinna, kus võiks olla laod, ehk siis meil peaks olema planeerimine, kus on öeldud, et teatud piirkond on taristuprojektide tarbeks äh, määratud. ja samuti on vaja öelda, et tegemist ei ole looduskaitsealaga, vaid piirkonnaga, mis on loodud sadamatel. härra Rikee, palun suur tänu, lugupeetud esimees. kõigepealt sooviksin tänada kõiki äh, paneliste, aitäh, ning samuti, kes kuula-, korraldasid selle kuulamise teemal, mis tihtipeale tähelepanuta jääb. ma tahaksin väljendada oma üllatust. esiteks see, mis puudutas ähm, äh, laevade kaasajastamist, ähm, ma arvan, et ma sain sellest nii aru, ühest küljest tundub mulle olevat tegemist väga olulise teemaga, aga minu arvates seda konkreetselt äh, ei väljendatud, võib-olla ma lihtsalt ei pannud seda tähele see tähendab äh, ühtlustamine, standardimine laevade osas, meil on erineva kabotaažiga laevu, erinevaid äh, mahuga laevu, meil hetkel räägitakse erinevaid, ähm, erinevustest äh, raudtee ja maanteetranspordi vahel võrreldes veetranspordiga, aga kuulda ei ole, milline on siseveeteede vaatenurk millised on need optimaalsed lahendused tonnaaži osas, need erinevad tasandid, millised on parimad konteinerite variandid, tahaksin äh, kuulda, milline see olukord on. ja teiseks üllalt-, üllatas mind Rotterdami sadama küsimus, tegemist on ühe tähtsama suurima sadamaga Euroopas ja seal on probleeme ruumiga. see puudutab äh, laadimise, äh, mahalaadimise killustamist ja mind veidi üllatas see olukord. ma tean, et probleeme on kõikides suuremates ähm, äh, sadamates on ka samuti mõningaid ettepanekuid, mida on esitanud komisjon, tahaksin ka neilt küsida, kas ei oleks mingisugust võimalust, kuidas paremini seda korraldada. ning samuks üldine küsimus kõikidele panelistidele, võib-olla teil on selles osas midagi öelda. alati räägitakse sellest, et me toetame seda lõimimist kanalite, jõgede, erinevate koridoride vahel, et me soovime kõike seda lõimida komisjon, parlament ja nõukogu on sellega tegelenud ja selge on see, et me oleme suutnud välja töötada kuus jõe koridori. samas aga ei kuule väga palju sellest, üldine jõesüsteem, millel peaks olema, et peaksime looma sellise Euroopa-ülese süsteemi. rääkisime Donua jõestikust, samuti äh, ei ole räägitud Esko mis Donau äh, piirkonnast, ehk siis me peame vaatama seda kõike tervikuna ja see peab olema sidus. praegu jääb mulle mulje, et kõik vaatavad oma nurgast neid küsimusi ja soovitakse midagi lisada Reini piirkonda, Donau piirkonda, kõik tegelevad oma kitsaskohtadega, aga ei ole äh, sellist äh, sidusat ettepanekut terviku kohta. Need, kes räägivad Donau piirkonnast, räägivad äh, ühisest süsteemist Reini vesikonnaga ja seal tahetakse paika panna mõningad ühised lähenemised, jah, see võib küll nii olla, aga ma arvan, et meie siin äh, kojas peaksime vaatama küsimusi tervikuna. küsimus on selles siis, kes ja kus peaks tegelema sellega, kus oleks kõige parem äh, sellega tegeleda, kas siis äh, professionaalsel tasandil ja me ei tohiks kõike seda lõikuda äh, Äh, juppideks. ja loomulikult kogu see standardimise küsimus, neid on vaja ühtlustada, aga mina tahaksin üldist lähenemist taristusele selleks, et meil oleks äh, ühine lähenemine. proua Tikao, palun. suur tänu, esimees, ma sooviksin tänada selle kuulamise korraldajaid ja tahaksin tänada komisjoni uue ettepaneku eest. Najades kaks on väga tähtis projekt Euroopa transpordi valdkonnas. ja mina tahaksin väljendada oma nõusolekut sellega, mida Dominic just ütles ehk siis kahju on sellest, et Euroopa Liidu tasandil ei ole meil ühtset äh, sidusat äh, strateegiat siseveeteedele sidus strateegia, mis ei puudutaks ainult jõetransporti, laevastiku arendamine ja sadamad, aga see peaks olema seotud ka keskkonnaküsimustega, piirkondliku arengu küsimustega, sotsiaalne areng, majanduslik areng. kui vaadata Toonova piirkonda, mina sündisin linnas, mis asub Donova kallastel ja mind huvitab väga see, kuidas äh, seal transporti tulevikus välja arendatakse ja ma arvan, et integreeritud äh, lahendus, äh, ühendus teiste jõgedega on see aspekt, mida me ei tohiks tähelepanuta jätta. ma tean, et on neid, kes, kes on sellise lähenemise vastu laevaomanikud võivad tulla turule madalamate hindadega ja võivad saada äh, ligipääsu teatud turule, aga mina nendega nõus ei ole, minu arvates meil peaks siin olema ühisturg ja Euroopale on väga oluline, et meil oleks äh, ühendus Doonava ja, ja Musta mere vahel. kui vaadata Äh, sõidetavaid äh, marsruute, siis seda on vaja tulevikus kaugemale arendada. kahjuks on viimase kahekümne aasta jooksul Rumeenias äh, investeeringud olnud liiga madalad sadamate ja laevatatavate veeteede osas ja me peame toetama neid ühendusi, aga millised on need optimaalsed võimalused rahastuse saamiseks, mina rääkisin laevastiku kaasajastamisest, laevaomanikud kaebavad selle üle, et tingimused äh, on liiga karmid, bürokraatiat on liiga palju ja seetõttu väga paljud laevaomanikud isegi ei soovi äh, raha küsida ja seepärast meie seadusandla, andjana peaksime tegema tööd selleks, et tagada seda, et juurdepääs rahastamisele oleks nii lihtne kui vähegi võimalik. meil on vaja pidevat ähm, dialoogi komisjoniga ja sidusrühmade vahel. Need inim-, nende inimestega, kes tegelikkuses peavad äh, taotlusi mm, esitama selleks, et tagada, et juurdepääs ähm, rahastamisele oleks selge ja konkreetne. me ei taha sattuda olukorda, äh, nagu Marco Polo projektiga läks, meil oli eelarve, aga raha ei äh, kulutatud sellepärast, et äh, juurdepääs, taotlustingimused olid liiga keerulised ja taotlus ei olnud piisav. aitäh! kõigepealt tahaksin öelda, kas te panite tähele, et jõulude ajal oli äh, Discovery kanalilt äh, suurepärane programm äh, Metsik Donau ja kui teil on võimalik seda näha, siis vaadake, see oli täiesti fantastiline ja seal vaadati jõe voolamist Saksamaalt kuni Musta mereni. tegemist oli täiesti fantastilise programmiga, see oli lihtsalt vahemärkus nüüd mina vaatan neid programme sellepärast, et me kõik oleme siin komisjonis armunud Donausse. Äh, see on justkui meie lemmiklapsuke nüüd. jah, äh, kogu austuse juures äh, Reinile, aga siiski Donau on meie lemmikjõgi. ma leian, et see on väga oluline ja see, mida ütles Peter ja Dominic ja kõik teised samuti, ehk siis tundub, et neil ei ole ühist lähenemist äh, siseveeteede kogukondade osas see, mis äh, ainult ei puuduta nende ühendamist omavahel, aga ühendamist ka teiste transpordiliikidega, vaadates siis kogu taristut ja me peame tõesti vaatama siseveeteesed äh, olulise lülina kogu äh, logistikaahelast ja me peame andma prioriteedi siseveeteedele, see on veidi laiem, see puudutab taristut, see puudutab seda, kas meil on võimalik jõgede veetaset tõsta ja ühendustest. kui vaadata nüüd minu koduriiki, siis tõenäoliselt teate, et Ühendkuningriigis ei ole suurepäraseid siseveeteesid, meil on kitsad kanaleid, mis on turistidele mõeldud, aga üks äh, on, üks variant meil on see Manchesteri laevakanal ja see läheb just läbi minu valimisringkonna ja Manchesteri äh, laevakanali osas on võimalik, äh, on plaanis Äh, seda välja arendada selleks, et Iiri merelt omale äh, kaubamahte haarata. Peter rääkis sellest ja väga üllatav on see, kui äh, tihti ikkagi ei õnnestu need head plaanid, nii nagu ka spordis. tahetatakse, tahetakse seda välja arendada, aga keegi ei ole mõelnud sellele, et seal on kaks liikuvat silda teisaldatavat silda. ja need on väga oluliste kohtade peal. kui laev saabub äh, Manchesteri kanalisse selleks, et minna Manchesteri või, äh, või Liverpooli vastupidi, siis avatakse äh, need, tõstetakse need sillad, aga see põhjustab tõsiseid probleeme Warringtonis, sest ja keegi tundub, ei ole, ei ole mõelnud sellele, et kui selleks, et kui me lisame sinna rohkem äh, laevaliiklust, siis peame me mõtlema sellele, et seonduv taristu tuleks samuti nende probleemidega toime. ja see on just praktiline lähenemine sellest ähm, üldisest ähm, mõtlemise viisist äh, transpordi valdkonnas. ja teine küsimus, mida ma tahtsin küsida Peeterilt, see Toono on meie lemmik jõgi ja sa ütlesid ka ise seda, et laevatatavus äh, sellel jõel ja küsimused, mis on seotud sellega, on näiteks Serbia läbimine. ja üks küsimus äh, sinu ettekandes viitas sellele, et oled nõus Najadesega, aga nüüd tekkis mul mulje, et me oleme tagasi raudteepaketi juures. ehk siis niikaua, kui kõik liikmesriigid on sellega nõus. ja häirekellad hakkasid äh, selle peale kohe helisema sest see, et kõik liikmesriigid oleks äh, tingimustega nõus, ei ole väga lihtne ja ma eeldan, et sa oled sellega kursis. eriti, kui tegemist on äh, kolmandate riikidega ja Donau tõesti on selles olukorras. kus me oleme Donau laevatatavusega, sest mulle tundub, et äh, see on väga killustanud, et osaliselt on see laevatransport võimalik ja teistes kohtades mitte ja see kordub mitmeid kordi see aga ei ole integreeritud äh, siseveede süsteem, mida me näha sooviksime. ja loomulikult äh, sõltub kõik rahast, raha ei ole kunagi piisavalt. raha on piisavalt, aga raha läheb alati valedesse kätesse rahastamist ei ole kunagi piisavalt, et neid projekte ellu viia, aga see on vähemalt üks äh, eesmärk, kuidas siis ähm, suunata vahendeid selleks, et siseveeteed oleksid äh, olulisemaks prioriteediks ja ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, ma arvan, et keegi ei ole selle vastu, et me peame siseveeteede prioriteeti suurendama ja mina toetan seda väga tugevalt, aga seda peab tegema koostöös teiste, äh, teiste jõgedega, äh, teiste kõikide nende teiste jõgedega selleks, et tegemist oleks äh, ühtse süsteemiga. ehk siis üritan ühele poole jõuda oma jutuga. nüüd ma annaksin kõikidele kõnelejatele, panelistidele kolm minutit aega. Äh, kui te sellest kinni peaksite, siis oleks, oleks väga oluline. alustame Karinist ja läheme nii samas järjekorras, palun. Yes uh,, thank you. Äh, suur tänu loomulikult ma olen teiega igati nõus, et meil on vaja sellist sidusat süsteemi ja meil on tegelikult väga konkreetsed projektid käsil. ja seetõttu proua Maisnerile vastuseks ma ütlen, et me ei taha rääkida sellisest eelisprojektidest, sest sellisel juhul me lihtsalt lõhume selle sidusa lähenemise. kui te mõtlete nüüd nende äh, käimasolevate projektide peale, siis nende sees on ka väga küpseid projekte ja see on üsna sidus lähenemine, meil on juba valmis projektid, juba integreeritud projektid, mis võimaldavad ühendada maanteetransporti, jõetransporti ja päris kindlasti eh, eh, ka konkursiteated on juba olnud ja projektid on käivitatud ja selleks meil ei ole vaja teie abi, aga meil on ka teisi projekte, eh, mis on väga prioriteetsed, ma rääkisin siis Taubingi projektist, ka ELB projektist kus äh, tegemist on ainult poliitilise tundliku piirkonnaga ja inimesed arvavad, et äh, sellega kannatab keskkond, kuid nii see ei ole aga äh, kui vastavad äh, riiklikud asutused võtavad ühendust äh, valitsusega, siis nad lähtuvad kahest erinevast kursist. üks on siseveeteede transport, teiselt poolt maantee ja raudteetransport ja need on nagu kaks eraldiseisvat sammast, mis omavahel ei ühendu. ja seetõttu teie Euroopa Parlamendi saadikuna, kellel on väga tihedad sidemed ka kohapeal ja teil on väga tihedad ka üle-euroopalised sidemed, saaksite meile abiks olla olla. ja on väga oluline moodustada selline meeskond, mis aitab meil üle saada sellisest kahe samba lähenemisest. Erich rääkis sellest äh, inimesed näevad neid erinevaid transpordiliike endiselt eraldiseisvat, et on ka äh, riikide valitsused, äh, teevad seda ja kuigi Euroopa Komisjon on mitmeliigilise lähenemise heaks kiitnud, siis riikides äh, kehtivad endised barjäärid ja inimesed käsitlevad transporti erinevate liikide kaupa ja see raskendab nende ühendamist, raskendab ka konkurentsi. Äh, kui me räägime sellest, et meil on vaja välja arendada logistikaahel ja ma usun, et me saaksime abistada üksteist selleks, et moodustada tõeline äh, meeskond ja ähm, edasi viia neid projekte, mis on juba algatatud selleks, et kujundada välja sidus võrgustik, mis on ka rakendatav. ja kui me jõuame juba planeerimise etappi, siis on oluline, et arvestatakse ka kohalike piirkondade huvidega, sest väga sageli juhtub nii, et soovitakse laiendada sadamaala Äh, selleks, et äh, suured veoautod ei läbiks äh, kesklinna ja seetõttu laiendatakse sadamaala, kui see satub vastuollu jälle teiste planeerimiseesmärkidega, näiteks elamuehitusega ja inimesed näevad selles probleemi. kuigi on ka linnu, kus selline kombineeritud kasutus on täiesti loogiline, näiteks Pariisis, kui me räägime Seeni jõest ja kaubavoogudest ja Seeni äärsed alad, Äh, on UNESCO pärandi äh, kaitse all, kuid seal ei ole tekkinud vastuolu. ja riigid, kes investeerivad uutesse taristutesse, näiteks Belgias äh, kulutatakse väga palju aega maaplaneerimisele selleks, et siduda omavahel ka kaubaterminalid, kasutada ära avaliku ja erasektori partnerlusvõimalusi, on kaubavoogud suurenenud. see kõik on võimalik, kui me kasutame sellist ühtset lähenemist ja ma usun, et mida rohkem me seda küsimust arutame, seda lihtsam saab olema seda ka ellu viia ja see on oluline arvestada ka äh, tegevuskavade koostamisel. Erich. jah. Äh, ma äh, väga väärtustan teie märkusi et kõige tähtsam on ühendada omavahel erinevad võrgustikud. asi ei puuduta mitte ainult Euroopa erinevate veeteede omavahelist ühendamist, me peame tegema koostööd ka vedajate, käitajatega, eh, nende inimestega, kes kasutavad neid veeteid. Eh, me oleme väga palju sellest rääkinud, kuid meil on vaja konkreetseid tulemusi me ei saa lihtsalt öelda, et las Euroopa Komisjon teeb mingisuguse ettepaneku. ei, me peame asjad käivitama, me peame vedajad, kasutajad, inimesed ühise laua taha tooma. Äh, sest need inimesed kasutavad neid transpordiliike, soovivad kasutada seda transpordiliiki, kuna see on kõige soodsam ja see vastab nende vajadustele äh, rahalised vahendid nagu Saksamaal ka mujal mm, äh, on piiratud me peame prioritiseerima, on soo-, on ju väga lihtne koostada soovide nimekiri, kuid kui me räägime näiteks Moosele jõest äh,, äh, miljoneid eurosid äh, tuleks äh, kulutada sellele, et välja arendada vajalik taristu, et äh, konteinerlaevad saaksid läbida Moselit. lüüside ehitamisest ma räägin. seega me peame mõtlema, kuhu me keskendume oma rahalisi vahendeid, et saavutada parim tulemus ja selleks on meil vaja sellist Äh, järjekindlat lähenemist, meil on vaja läbipaistvaid meetmeid ja tingimusi ja prioriteetide seadmist. küsimus on selles, äh, mida me oleme teinud. me oleme väga palju juba teinud. me oleme välja töötanud viisteist aastat tagasi piirkondliku raudteevõrgu. Äh, see ei tooda küll kasumit see hõlmab saja kilomeetrist piirkonda, see ei ole kasumlik küll, kuid see aitab äh, Äh, tõmmata ligi kaubavedusid raudteevõrgule. kaks tuhat raskeveokit äh,, raskete konteinerid on nüüd üle tõstetud raudteevagunitele ja see raudteevõrk on ühendatud ka siseveeteedega ja seal veeti kolm miljonit konteinerit eelmisel aastal. kui me tahame jõuda ette Marseille'st ja Loire'ist, siis arvuliselt me oleme saavutanud edu, kuid kui me mõtleme konteinerite arvu peale, siis siis ainult üks kolmandik nendest on neid, mida on võimalik kasutada nii laevadel kui raudteevagunitel seega me oleme üht-teist juba saavutanud paar aastat tagasi. me hakkasime kasutama selliseid konteinereid, mida võib üksteise peale asetada. et Äh, tagada tõhusam ja kulutõhusam vedu ja äh, see võimaldab meil ka ühendada jõud. Te mainisite liustike sulamist ja see vastab tõele, polaaria sulamist ja meil on siiski probleeme Reini veetasemega, viimastel aastatel äh, on meil üsna vedanud, kuid ma olen kindel, et ka sellel olulisel äh, Äh, laevateel meil võivad tekkida kats-, kitsaskohad, äh, kui veetase langeb. ma tahan öelda, kui oluline on äh, luua sellised võrgustike struktuurid, kui tegemist on suure firmaga, veofirmaga, siis nad ei saa kasutada siseveeteid sellisel juhul ja see tähendab seda, et siseveeteed lõigatakse sellest logistikaahelast välja ja kaubad suunatakse maanteedele või raudteedele. ja lõpetuseks ma tahan öelda, et Duisburgis investeerisime kakssada miljonit omavahendeid selleks, et luua mitmeliigiline, äh, mitmeliigilise transpordi taristu ja seetõttu äh, meil äh, kasvas konteinervedude maht võrreldes teistega, kus oli raskusi Ähm, Catherine, suur tänu äh, võimaluse eest täpsustada, ma ei olnud võib-olla täpses äh, äh, meie ähm, jõelaevadele kasexite seadmete paigaldamisel ja selgitati väga hästi nüüd CO2 heite vähendamise vajadust, kuid on suuri võimalusi selles sektoris Äh, ka teiste saasteainete heidete vähendamiseks, näiteks lämmastik ja lämmastikdioksiidi heidete vähendamise, selleks me mõtleme selle peale, kuidas äh, varustada laevu ka vajalike seadmetega. Äh, paralleelselt tahame öelda, et raudteevedudes Äh, raudteevedude jaoks on Euroopa Ühendamise rahastus rahalisi vahendeid eraldatud äh, ka nende heitmete vähendamiseks, ka müra vähendamiseks ja oleks hea, kui oleks rahalisi vahendeid äh, ka laevadele vastavate seadmete paigaldamiseks, et vähendada atmosfääri saastavaid heitmeid proua Maisteri küsimusele vahestust linnasadamate kohta. ei peagi kaugele minna, et head näited leida, kui te äh, asute Brüsselis. Brüsseli sadam. ja kui teil on mingi ehitusplats ja toimuvad lapu, lammutustööd, siis tekib väga palju lammutusprahti ja prügi äh, siis tuleb linnast välja vedada äh, väga suures hulgas äh, lammutusjääke ja kui te kasutate jõepraame selleks, siis äh, seeläbi te vähendate vajalike veoautode hulka. ja on võimalik kasutada ka kaupade toimetamiseks supermarketitele, et vedada neid veeteid pidi näiteks äh, äh, raskekaalulisemate kaupade puhul, näiteks jookide puhul, mida tarnitakse pubidele. noh, äh, joogid pubide jaoks väga hea näide, ütleb esimees Peeter, Petar, meie toona äh, komisjoni esindaja, tänan juhataja. esimene küsimus oli proua Maisnerilt me peaksime koostama ka navigatsioonialase terminoloogia. Äh, Reini komisjonil on kolm ametlikku keelt prantsuse, hollandi ja saksa ja ka Dono komisjonil on kolm ametlikku keelt. Äh, prantsuse, saksa ja vene keel ja me ei tohiks unustada ka inglise keelt. ja mitte ainult sellepärast, et transpordikomisjoni juhib äh, ingliskeelne esimees, kuid see on kõige enam kasutatav keel äh, siseveetranspordil ja teine küsimus oli härra Van Dalenilt Äh, äh, Offerstraubing äh, lõik. meil ei ole otseühendust proua Merkeli uue valitsusega, kuid me peaksime rohkem keskenduma toona alam- ja keskjooksule ja me peaksime arutama seda peadirektoraadiga muu, et see peadirektoraat arutaks seda küsimust Saksa valitsusega ja Filshofen Straubing Straubing segment ei ole mitte ainuke probleemne koht Donaul. meil on rohkem kitsaskohti ka Ungaris rohkem kui viiskümmend ja ka Rumeenia ja Bulgaaria vaheline lõik kujutab endast kitsaskohta. ja proua Tika ütles, kui vajalik on jõelevastiku moderniseerimine ja ma usun, et põhiline roll lasub Euroopa Parlamendil ja Euroopa Komisjonil, sest nagu ma ütlesin, viie viimase aasta jooksul mitte ükski Donald tegutsev laevafirma ei ole teeninud kasumit. ja nagu ma ütlesin, kahekümne viie, äh, viimase kahekümne aasta jooksul ehitati ainult uus, üks jõelaev ja me räägime nüüd investeeringutest ja äh, rohestamisest, kuidas suudab laevafirma investeerida rohestamisse ja investeering, investeerida sellesse, kui nende põhiline aur läheb äh, ellujäämisele. nagu te teate äh,, et kaubavedude puhul äh, maht iga aastaga väheneb, välja arvatud tankerite puhul ja kes hakkab siis investeerima äh, uutesse ettevõtmistesse, äh, kui firmal puuduvad rahalised vahendid selleks? ja meie komisjoni esimehe küsimus, kes ütles, Donau ei ole laevatatav, see ei ole õige, Donau on laevatatav ja ma selgitan kohe ma töötasin Rotterdami Mustamere vahelisel liinil reisilaeval. ja me nimetasime seda halliks Euroopa seikluseks ja mitte Reini pärast, vaid äh, Donau pärast. Donau on aastaringselt laevatatav, kuid äh, komandislikust seisukohast sellest ei piisa, sest käesoleval aastal Bulgaaria ja Rumeenia äh, vahelisel lõigul Silistra liha, linna lähedal Äh, oli jõe sügavus üks koma üks meetrit. Äh, väike laps suudab äh, ületada jõge ja see oli kõige sügavamas kohas üks koma üks meetrit see on meie probleem, me ei saa alustada maja ehitamist katusest, me peame alustama vundamendist. ja toona puhul on selleks vundamendiks taristu. me peame tegutsema ja tegelema infrastruktuuriga, kuid praegu puudub mõningates riikides poliitiline tahe selleks tänan ja nüüd Dirk. mikrofon, palun. kõigepealt ma tahaksin vastata proua Maisneri küsimusele, kuidas kaasata rohkem inimesi sellesse sektorisse Äh, siseveetranspordisektoris ning loomulikult on meil on vaja äh, koolitust, sertifitseerimist ja kõike seda harmoneerida ühenduse tasemel, kui me räägime äh, väikelaevakaptenitest ja meremeestest ja see aitab tuua selgust. palgad selles sektoris on väga madalad nende inimeste jaoks, kes asuvad tööle selles sektoris ja see omakorda mõjutab ka selle tegevusvaldkonna tulusust seega üha rohkem äh, Filipiinidelt ja Aasia riikidest tulevaid inimesi asub tööle siseveetranspordisse ähm, ja vähem eurooplasi, mis tähendab seda, et edaspidi võib tekkida probleem, et äh, võib-olla inimesel on huvi nii kaua töötada, kuni jõutakse äh, laeva kapteni tasemele, kuid pank ütleb, et see on liiga riskantne. ja äh, inimesed ähm, lähevad kaasa selle seiklusega, kuid kümne aasta pärast nad loobuvad, sest neil ei ole edasimineku võimalust ja seetõttu meil tekivad raskusi inimestel äh, karjääri loomisel ja võib tekkida olukord, kus rohkem kui viiskümmend protsenti üle viiekümne viie aasta vanuseid väikelaeva kapteneid lahkub seega kümne aasta pärast tekivad struktuursed probleemid. härra Kooni küsimus, mida sektor ise on ette võtnud? viiskümmend seitse protsenti sektorist koosneb äh, perefirmadest äh,. see sektor on äärmiselt killustunud ja mida teevad haruorganisatsioonid, mida sektor teeb äh,, on küsimus, millele on raske vastata äh,. siseveeteed ei mõjuta oluliselt Äh, lossimistegevust, sest suurfirmade kontrolli all on lossimine ja sadama op äh, operatsioonid ja küsimus on, kuidas seda tervet ahelat optimeerida. sest kes käitavad laefirmasid, ei teosta kontrolli lossimis, laadimistegevuse üle ja sellisel juhul nad sõltuvad kolmandatest osapooltest suur tänu, sellega oleme me esimese osaga lõpule jõudnud, sest kui me räägime turismi kasvust ja Euroopa jõgede kasutamisest, siis Viking, jõe, kruu, ristlusfirma pidevalt pöördub minu poole, kutsudes mind ristlusseiklusele võib-olla ka reisijad, turistid saaksid panustada rohkem sellesse, et hakatakse enam kasutama jõeteid ja suur tänu teie sõnavõttude eest ja vastuste eest küsimustele. ma palun teid nüüd lahkuda laua tagant ja kutsun siia järgmised neli esinejat. selleks kulub meil kord minut, kuid ma tänan teid kõiki. Okay. Come on, guys, then I can get back on time. Läheme koosolekuga edasi. härra Siritu on siin. et ähm, liikumine kaasaegse siseveelaevastiku suunas. Äh, proua Häksteiner, äh, härra Selitõu ja siis härra Van der Velt saavad sõna. kõigepealt härra Van der Velt. Reini navigatsiooni keskkomisjonist ma pean siinkohal mainima, et meile meeldib toona kõrval ka Reini jõgi. kuueks minutiks saate sõna, palun. Äh, tänan, äh, härra esimees, loomulikult on mul väga hea meel äh, see kutse siia saada. ma olen siin käinud ka varem ja ka teie olete Strasbourgis meid külastanud. kõigepealt ma tahan öelda paar sõna Reini navigatsiooni keskkomisjonist arvatakse, et äh, meie komisjonil on oluline roll Najatesse programmi käivitamisel. Raini navigatsioonikeskkomisjon on väga oluline, äh, see loodi tuhande kaheksasaja viieteistkümnendal aastal. oluline on äh, selle missiooniks oli vabadus ja õitseng ning see on paika pannud ähm, siseveeteede äh, arengu kaasaegset ähm, reeglid ja selle raamistik, mis äh, puudutab siseveeteede olulisust siis, siis kuuskümmend või seitsekümmend protsenti siseveeteede äh, liiklusest liigub mööda Reini jõge meil on viis liikmesliiki, Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Holland ja Šveits ning ähm, meil on väga hea meel, et me saame siin äh, kinnitada seda, et meie koostöö on avatud, kindel ka Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoniga. me oleme Äh, juba mitmed aastad äh, vaadanud ka oma jõest kaugemale, üritanud teha koostööd äh, siseveetranspordisüsteemiga kogu Euroopas. see on meil õnnestunud, me oleme hiljuti selle nägemuse omaks võtnud ja oleme kohandanud oma tegevust suunaga jätkusuutliku Äh, selle transpordiliigi äh, arendamisele ja seda koostöös Najades kaks programmiga. praegu me oleme tegelenud äh, laevastikuga. siseveeteede tööriistana on see esile toonud ka selle kitsaskohad või nõrkused edasiliikumine on olnud äh, aeglane, me võime siin rääkida nii kruiisilaevadest, vedellastilaevadest kui ka kuivpuistlastilaevadest. meil on üsna pikad tsüklid, kui me räägime uue tehnoloogia kasutusele võtmist, võtmisest ja see on seotud poliitiliste väljakutsetega ja äh, sellega, et siseveetransporti mainet äh, hoida ja, ja just keskkonna äh, hoidmisega seoses. mis puudutab nüüd ähm, kuivustuste ja vedellastissektorit, siis on raskus seoses sellega, et äh, seoses äh, uusehitistega ja konkurentsiga selles äh, sektoris. mis puudutab ähm, kaubandussektoris, kuivlastisektor on kaks kolmandikku ja vedellastisektor üks neljandikku, kui nüüd rääkida uusehitistest ja kaubanduslasjadest, siis on väga oluline see, et uusehitiste puhul on see tähtsus tankerlaevade puhul oluline kui nüüd rääkida Najades äh, programmist äh, ja programmi käivitamisest, siis äh, tuleb keskenduda just mm, keskkonna hoidmisele ja kvaliteedile veeteede puhul. kõigepealt ähm, uute tehnoloogiareeglite standardiseerimine, me peame panema paika raamtingimused, et kiiresti võtta kasutusele uus tehnoloogia. teiseks on vaja stimuleerida heitmete äh, piirmäärasid. oluline on võtta meetmed kasutusele ja tagada ka rahastus mitte ainult ähm, laevade kohandamine, on vaja infrastruktuuri. näiteks ähm, kütuse puhul ähm, veeldatud maagaasi kasutuselevõtt kütusena äh, tuleb äh, koordineerida, tuleb võimatud, võimaldada äh, rahastust ja veeteede kasutamist. nüüd kvaliteet juhtimises. kõigepealt äh, transpordi ja liikuvuse äh, peadirektoraadiga koostöö on oluline. Äh, siinkohal on tähtis turuseire. Need äh, kahjuks on siin halvasti äh, loetavad need uued äh, valitsemise struktuurid, mis on siis, äh, mis põhinevad viimastel kümnel, viimasel kümnel aastal, kui me oleme saanud väga palju kogemusi ning me oleme näidanud üles oma võimekust koondada erinevaid huvipooli, Euroopa Liitu, meie liikmesriike ja teisi huvigruppe. ja see uus struktuur peaks võimaldama ratsionaalsemalt läheneda meie regulatiivtegevus, luua platvorm kiiremaks uue tehnoloogia kasutuselevõtuks, aitäh! Uh, Mr. Van der Wert, it might be an idea with the new transport committee at some point in aitäh, uh, uus transpordikomisjon sügisel peaks tõenäoliselt teile külla tulema, loodetavasti esitate küllakutse Strasbourgis mingil hetkel uuesti. järgmiseks proua Theresa Haksteiner, Jõepraami omanike ühingu peasekretär, EBU ehk siin ei räägi me Eurovisiooni laulukonkursist. suur tänu, aitäh teile selle kuulamise korraldamise eest ja sooviksin teile lühidalt äh, tutvustada meie ühingut. tegemist on äh, riiklike äh, omanike liiduga ja see puudutab ka Donau piirkonna organisatsioone. mõned põhifaktid siseveeteede transpordis äh, veetakse sada kolmkümmend miljardit tonni kilomeetri kohta. samas aga on see vähem kui kuus protsenti kogu kaubaveost Euroopa Liidus. teatud liikmesriikides on näitajad palju kõrgemad, näiteks Belgias, Hollandis või Saksamaal. siseveeteede omaduseks on mastaabisääst, kõrge ohutustase võrreldes teiste transpordiliikidega. samuti on see energia ja kulutõhus ning madalate väliskuludega. samuti äh, on tegemist täielikult liberaliseeritud turuga ja see puudutab väga suurt osa turust, nii äh, kauba kui ka reisijate veost. kaubavedude osas teame me samuti, et tegemist on äh, tavapäraste äh, raskevedude veokite või ka konteineritega, aga samas on tegemist ka uute kohandatud transpordiviisidega teatud linnapiirkondades samuti on ka reisijate vedu väga tähtis. loomulikult härra äh, esimees viitas ka sellele näiteks turismivaldkonnas, aga samas äh, asendab see ka lihtsalt linnaliiklust. ja teine selle sektori omadus, järgmine sektori omadus on innovatiivsus, kohanemine uute väljakutsetega millised on poliitika vajadused selles valdkonnas? täna räägime me Najades kahest mille ettepaneku komisjon on teinud. lisa, loomulikult on see väga tähtis, aga meil on vaja ka tugevat äh, taristut ja Euroopa ühendamise rahastut selleks, et äh, rahastada valdkonna projekte. ja parlamendil on siinkohal äh, jätkuvalt oluline roll selleks, et tagada, et ühendamise rahastust on piisavad vahendid eraldatud siseveetee transpordile ning ettepanekud, mis NAIAD-is kahe osas on tehtud, näiteks äh, laevade äh, seadmete kaasajastamine ja muud ettepanekud, peaksid saama ka Euroopa rahastuse selleks, et tagada Euroopa siseveeteede transpordi kohane arendus Najades kaks ähm, äh, taristu kvaliteet, äh, laevastiku innovatsioon, sellest räägin hiljem veel, lisaks äh, turu sujuv toimimine, oskuslik tööjõud ja tra erinevate transpordiliikide integratsioon ma tahaksin rääkida sellest, mida eelneva paneeli käigus räägiti, see puudutab trans-, taristu ka-, kvaliteeti meie liikmete jaoks on see lähtetingimus, kui meil ei ole piisavaid äh, sobivaid veeteesid, siis ei ole meil siseveetee transporti. meil on enam kui kolmkümmend kuus tuhat äh, kilomeetrit veeteesid ja sadu äh, siseveetee sadamaid. meil on siin väga suur võimekus, jõed ja veeteed suudavad tegelikult pakkuda teenust palju enamatele laevadele nüüd äh, innovatsiooni küsimus, nagu öeldud, siis äh, valdkonda on võimalik väga palju välja arendada. see on energia ja kulutõhus, äh, aga samas on siiski vaja ka rahesta, rahast, rohestamisega tegeleda, Najades kaks viidatakse sellele olemasolevate mootorite remondi osas ja ma tahaksin teile meelde tuletada, et veeldatud maagaas on väga palju tõotav ähm, tulevikuperspektiiv uutele alustele ja me julgustame äh, selle energiaallika alternatiivset kasutusele võtmist. ja loomulikult on meil vaja äh, selleks sobivat taristut ja seadusandlikke meetmeid. siin näide äh, vedelkü-, veeldatud maagaasi kütusel laeval ja kui nüüd rääkida äh, laevastiku uuendamisest, siis tahaksin äh, meelde tuletada, et komisjon on teinud mõningaid äh, ettepanekuid selleks, et tagada innovatsiooni ning ka võimalust valdkonda toetada olemasolevate vahendite arvelt. ühest küljest siis tehniline direktiiv, kus on välja toodud uued standardid, uued ühtlustatud standardid kogu Euroopale lähtudes esialgsetest kõrgetest standarditest Reini piirkondades, piirkonnas ja need kasutusele võtta igal pool. ja teiseks äh, olemasoleva määruse täpsustamine, mis puudutab ühenduse see laevastiku mahutatavust, millega on võimalik olemasolevat reservfondi kasutada ka rohestamise meetmete osas ja me kutsume, pöördume siin tõesti parlamendi poole, palun toetage sellist lähenemist. ning lõpetuseks, mida see tähendab, mida Najades kaks sektorile tähendab, me sooviksime tagada selle, et Najades kaks koos teiste Euroopa programmidega aitaks meil äh, saavutada eesmärgid ning paremini integreerida siseveeteede transporti. samas peame tagama ka selle, et piisav rahastus on äh, saad-, kättesaadav Euroopa ühendamise rahandus, rahastust ja Horisont kaks tuhat kahekümnest selleks, et äh, valdkonda toetada ja me kutsume teid üles selleks, et te toetaksite komisjoni ettepanekut ning tööstust selleks, et need poliitikad ka ellu viidaks, aitäh! aitäh, järgmiseks härra Andrew Sillitoe, kes on äh, Lloydi registri peaspetsialist, palun. aitäh, tere hommikust kõigile, aitäh selle võimaluse eest äh, kuulamisel osaleda. ma tahaksin keskenduda äh, laevastiku innovatsioonile ma räägin teile mõningatest näidetest, mis on juba praegu kättesaadavad ning millised võiksid olla tulevased äh, variandid. kõigepealt ütleksin seda, et siseveeteed annavad hea võimaluse ähm, puhtale ja kestlikule transpordile Euroopa Liidus. Najades kaks pakett ja selle ettepanekud aitavad ähm, äh, sellel tööstusel õiges suunas liikuda kütusehinna tõusuga nii äh, laevastiku omanikud kui ka kodanikud, äh, kodanikel on ühine eesmärk selleks, et vähendada kütusekasu. Äh, meil on võimalik kasutada erinevaid tehnilisi lahendusi, mis ja otsustada, millised on konkreetsel hetkel kõige sobivamad. Najades kaks rõhutab alternatiivkütuste varianti, eriti veeldatud maagaasi ja me näeme, et seda on juba edukalt hakatud kasutama samuti on meil jätkuv huvi eh, diiselelektri eh, variandile, millega on võimalik kontrollida kütusekulu. nõudlus eh, mootori võimsuse osas võib olla väga erinev, sõltuvalt sellest, mis suunas jõel liigutakse. meil on võimalik tehniliste lahendustega kütusekulu oluliselt kontrollida ja kergema laeva ehitamine on samuti üks variantidest, aga siia senini on seda juba väga palju tehtud. kõige suurem võimalus, mida meie näeme, on alternatiivkütused ja tegevused selleks, et toetada vajalike taris- ning taristute väljaarendamine omab samuti positiivset äh, mõju. LNG on kõige selgem variant ja seda kasutatakse juba. Argon on on kahe kütuseliigiga eh, siseveeteelaev, kes esimest korda, esimesena kasutab veeldatud eh, kütust, lisaks Green Stream ja Green Rhine eh, on tankerid, kes samuti kasutavad LNG-d. tegemist on uue, uute tehnoloogiatega ja selge on see, et seadusandlus ei ole piisavalt kaugele välja töötatud ja meil on vaja bürokraatiat vähendada ja me loodame, et määrustes eh, samuti tuuakse ära veeldatud maa, maagaasi kasutamise võimalus. praegused, eh, praegustes laevastikes juba kasutatakse neid uudseid lahendusi, siin on mõned näitajad, eh, iTankers ning lisaks siis uus laev, mida hakatakse nüüd ehitama, mis võimaldab kasutada uut lahendust. nüüd Eigerit äh, viiakse üle kahe kütuselaevale ning äh, see võtab, äh, ümberehitus võtab ära teatud osa konteinerite ruumist, aga samas on see siiski õigustatud. nüüd tüüp G tanker näitab, et meil on võimalik äh, seadmeid kaasajastada äh, ka hiljem. ja see äh, tasub investeeringud ainult suuremate laevade puhul siseveetee laevade osas. ning Eiger äh, mis on siis esialgu plaanitud ümber ehitada LNG tankeriks, aga hetkel ei ole võimalik, sest selleks puudub seadusandlus. nüüd äh, all paremal gaasitanker, äh, mis äh, toimiks kahe kütuseliigiga nüüd täiendavad projektid, millega me tööd teeme, mis on hetkel planeerimisfaasis, jällegi selleks, et teile veidi informatsiooni anda selle kohta, mis tehniliselt võimalik on. LNG ja elektriline eh, kuiv puistlasti eh, laev ja, ja lisaks veel mitmed võimalused ja sealhulgas ka reisijate laev. ja ma loodan, et need näited ja see ülevaade eh, andis teile mõista, et meil on võimalusi selleks, et kaasajastatud laevastikku välja arendada uute tehnoloogiatega meil on innovatsioon selles sektoris, aga see ei ole eraldiseisev ja me ei pea alustama nullist tehnoloogilise uuringuga, väga palju on juba ära tehtud ja ka kasutusele võetud juba ookeanilaevadel ning organi-, erinevad organisatsioonid on sellesse töösse kaasatud ning tagavad nii tehnilise toimimise kui ka ohutuse alternatiivkütused, eriti LNG, on tõestatud tehnoloogia juba mujal ja seda saab kasutada ka siseveetranspordi laevadel. seda on äh, kerge kaasata uutele laevadele, aga samas on võimalik need muudatused sisse viia ka olemasolevate äh, laevadele. suur tänu! aitäh, Andrew, ja järgmiseks härra Hank van der Velde, kes on Euroopa väikelaeva omanike organisatsiooni peasekretär. suur tänu, juhataja. suur tänu kutse eest tänasel üritusel osaleda ja kõikide kiprite nimel tahan öelda, et soovime teile edukat kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. Euroopa väikelaeva kaptenite organisatsioon Äh, esindab Kiprite huve. ma kuulsin küll mitte eriti häid äh, märk- ähm,, märkusi nii-öelda perefirmade kohta äh, kuid ka need väikefirmad on reorganiseerinud oma tegevuse ja tõhustanud oma tegevust. me teame, et Najades programm on äärmiselt oluline. esimene projekt oli hädavajalik ja teine äh, projekt kujutab endast selle jätku. Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament ning teie komisjon on väga head tööd teinud, kuid on vaja saavutada tasakaal ka välismeetmete ja sisemeetmete vahel. tasakaalu saavutamiseks on meil vaja võrdseid võimalusi tegutsemiseks, äh, kindlaid lähtepunkte ja näiteks äh, siseveeteede turg on viimasel ajal kannatanud, viimase viie aasta jooksul kannatanud äh, ähm, turuhäirete äh, läbi ja tasakaal on häiritud ja me räägime kriisist, me räägime jõelaevadest kuni kaks tuhat tonni kandevõimet, spetsialiseeritud laevadest seetõttu on ka vähenenud ka nõudlus jõevedude järele metalli- ja ehitustööstuse poolt ja ka laevafirmade vaheline tegevus ei ole alati hästi kooskõlastatud ja seetõttu on esinenud väga mitmeid aspekte, mis ei aita kaasa ka ohutuse tõstmisele. tankrite puhul on aeglane üleminek äh, Äh, ühe kerega kahekirjaliste laevadele ja äh, seetõttu meil on vaja tugevdada sidemeid stividooridega ja suurlaevade liigne äh, võimsus ei aita kaasa siin, sest väikelaevnikud jäävad alla kaubamahtude poolest ja veod kannatavad katastroofiliste mõjude all, kuna investeeringuid napib ja see sektor ei ole atraktiivne ka teistele klientidele. seega äh, praegust turgu iseloomustab ebakindlust ja seetõttu see ei ole hea lähtealus selliste ambitsioonikatele projektidele nagu Najades kaks investeeringute võimalused on ammendunud, me praegu juba kasutame ära reservfonde ja kui me räägime siseveeteedest, siis olukord on veelgi hullem. me peaksime midagi siiski ette võtma ja me peame tõeliselt silma vaatama, et on väga palju riiklikke eeskirju, mis takistavad välismaalastele sellele turule sisenemist ja see süvendab eb ebaõiglast konkurentsi. võib-olla kõik laevafirmad ja laevad on võimalik registreerida Brüsselis, võib-olla see oleks liiga ambitsioonikas samm, kuid meil on siiski vaja harmoneerida ka see tege tegevusvaldkonda, et parandada meie tööd ja samas mitte vähendada ka laevafirmade iseseisvust. probleemiks on olnud äh, liigsed võimsused, äh, loomulikult äh, veomahud peegeldavad olemasolevat nõudlust, kuid uue laeva ehitamiseks kulub poolteist kuni kaks aastat, seega kui firma otsustab ehitada uue laevu, siis ta ei saa seda otsekohe ja selleks on vaja läbipaistvat turu jälgimissüsteemi, et olla kursis nõudluse ja pakkumisega ja äh, me ei lähtu mitte ainult praegu kasutuses olevast laevastikust, vaid me peame ehitama ka uusi laevu teiseks, meil on vaja ka vahendeid, mis võimaldab meid pidevalt jälgida äh, võimsuse kasutamist, nii nagu kümme aastat tagasi, et olukorda maha rahustada. ja võib-olla see ei küll, ei kuulu küll Najadese programmi, kuid äh, krediidi saamine finantsasutustelt on olnud raske. enne Äh, finantskriisi äh, oli võimalik saada väga palju krediiti ja suurendada võimsust, kuid praegusel hetkel äh, on krediiti praktiliselt võimatu saada, isegi uue mootori ostmiseks on raske saada laenu. jah, meil on vaja suuremat koostööd kiprite ja vedajate vahel ja ainult siis, kui me suudame võrdsetel alustel koostööd teha, suudame me seda logistilise ahela sõlme tugevdada ja edendada mitmeliigilise transpordi kasutamist ning ergutada konkurentsi äh, me võime rääkida küll siin äh, äh, selle tegevusharu logistilise ja majandusliku külje institutsionaliseerimisest ja siin mainiti ka artiklit kaheksa määrusest Ähm, tuhande üheksasaja üheksakümne aasta maasest ähm, ja räägiti ka erinevatest arvamustest, äh, vajadusest, et muuta artiklit kaheksa, kuid tegemist on kriisiolukorras kasutatava vahendina. see on määrus seitsesada kaheksateist tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa, sinna reservfondi maksavad sisse äh, Euroopa väikelaevnikud ning äh, seda makstakse haruorganisatsioonide ja me ei saa kaasata sellesse töötajate organisatsiooni. ma teen ettepaneku, et raportöör selle muudatusettepaneku äh, kustutab. ja on vaja stimuleerida seda sektorit ja on vaja stimuleerida mitmeliigilise transpordi arenguid, kuid samas tuleb tagada ka sotsiaalsete ja tehniliste aspektide arvestamine ja ülejäänud laabub ise ja me oleme äh, hea meelega valmis teiega koostööd tegema selle nimel proua Maisner ja ma palun liikmetel esitada oma küsimusi lühidalt, et me saaksime ajakavast kinni pidada. praegu saab sõna proua Maisner. ma üritan rääkida lühidalt, mul on küsimus eh, kõikidele esinejatele. kõigepealt eh, härra Van der Werfile ma vaatasin, mida teie arvate eh, perioodist kuni aastani kaks tuhat kaheksateist. Te ütlesite, et te ootate sektorilt suuremat vastutustundlikkust ja vähem regulatsioone. see sobib liberaalse mõttelaadiga inimesele nagu minule, kuid kas te mõtlete siin eneseregulatsiooni või midagi muud? teine küsimus. endiselt eh, teie visioonist aastani kaks tuhat kaheksateist te rääkisite eh, keelenõuetest, kas te räägite inglise keelest? sest neile pakub see küsimus alati huvi. Äh, küsimus äh, proua Haksteinerile. Te ütlesite, et veeteed saaksid üle võtta rohkem äh, kaubavoogusid ja ma kujutan ette, et kolmas sektor on konteinerveod. kui te ütlesite, et toona võimalusi tuleks ja on võimalik rohkem ära kasutada, aga mida tuleks ette võtta selleks, et äh, need mahud suureneksid kuni äh, näiteks Reini veeteede mahtudeni. ja nüüd küsimus järgmisele esinejale. Te rääkisite selle tööstusharu rohestamisest, veeldatud maagaasi kasutamisest. mina olen veeldatud maagaasi kasutamise suur toetaja, kuid sellega äh, kaasneb küsimus Äh, see, mis sisaldus Finantsa raportis seoses taristuga, kas see on piisav selleks, et katta äh, investeeringud LNG rajatitesse ja millised investeeringud on oodata ka äh, laevaomanikelt? härra Van der Velde, te rääkisite turu olukorrast, sellest, et on raske saada laenu. kas on võimalik näiteks reservfondi vahendeid kasutada selleks? Te ütlesite, et on vaja veel lisavahendeid. Te rääkisite ka läbipaistvusest. Äh, millised on konkreetselt teie seisukohad selles küsimuses? tänan, juhataja. minule esitatud esimene küsimus on proua Haksteineri ja härra Van der Veldele uue artikli kaheksa kohta, eh, millele viitasid mitmed eh, esinejad. uues artiklis kaheksa on kirjas, et olenemata sellest, mis on sätestatud eh, eelnevates artiklites, see on oluline peab olema üksmeelne otsus reservfondi kasutamisel. selles sektoris ei ole kunagi saavutatud ühehäälsust, see sektor on alati olnud killustatud, mis tähendab, et reservfondi vahendeid, mida on üsna vähe, võib-olla rohkem Hollandis ja Saksamaal, äh, tähendab seda, et reservfondi ei ole olnud võimalik kasutada, kuna on puudunud ühe, ühehäälsus. Äh, kuidas on võimalik seda olukorda tulevikus muuta? sest senini on äh, üksmeel puudunud. seega minu küsimus puudutab just seda, see on adresseeritud härra Hochsteinerile ja härra Van Velde. mitte keegi ei ole suutnud mind veenda hääletada selle ettepaneku poolt ja mida ma mõtlen seal? uus artikkel kaheksa, mis äh, reguleerib võimsusi. kui ma olen sellest õigesti aru saanud Äh, tekitab uue, ühe eelise. väikelaeva kapnikel äh, lihtsustab juurdepääs krediidi võimalustele, kui nad äh, varustavad laeva keskkonnasõbralike mootoritega. ja see on ka ainuke aspekt, mille ma eelisena välja noppisin. kui ma vaatan seda ettepanekut meie, siis ma leian, et see ei ole vastuvõetav. härra van der Velde juba ütles, et väikelaeva kapnik ei teeni piisavalt raha, et ellu jääda ja neil ei ole vahendeid uutesse mootoritesse investeerimiseks. Neil puuduvad sellised rahalised vahendeid. seega, kes nüüd suuda mulle selgeks teha, et ma peaksin selle ettepaneku poolt hääletama sest eh, see ettepanek ei muuda olukorda väikelaeva kaptenite jaoks. Eh, ja see õnnetu olukord, millesse nad sattunud on, jätkub. tänan. Eh, suur tänu teie ettekannete eest, head uut aastat teile. ma soovin teile head uut aastat, mis tähendab seda, et me peame konkreetsemalt äh, keskenduma sellele, et siseveeteedel äh, juhtuks vähem õnnetusi ja minu küsimus puudutab ka seda teemat ja minu küsimus on adresseeritud härra Van der Werfile, proua Haksteinerile ja härra Sillitoole äh,. Äh, kuidas on olukord äh, ohutusnõuetega siseveeteedel? kuidas tagada nende normide täitmine tulevikus, see on äärmiselt oluline sest kaupu veetakse pikki Reini jõge, jõge pikki Doonajuge, me peame vältima laevade kokkupurkeid. härra Silitu rääkis selleks seda, et meil on vaja uusi mootoreid, mis oleksid keskkonnasõbralikud aga kui me vaatame kokkupõrke vältimise seadmeid, siis on oluline ka selles valdkonnas teadusuuringuid arendada ja samuti on oluline tagada parem väljaõpe äh, laevameeskonnale. ja selleks on ka rahalised vahendid, äh, mida võib kasutada ja üks võimalusi on just äsja mainitud. eelmise paneeli käigus me rääkisime sellest, äh, kuidas välja arendada taristu selleks, et edasi liikuda sidusalt ja mu küsimus on nüüd laevaehitajatele kuidas teie suhtute sellesse küsimusse? kui me räägime laeva suurusest ja kandevõimest, selleks, et edasi minna ja tagada vajalik infrastruktuur, peavad mõlemad pooled kaasa lööma ja on vaja äh, konstrueerida äh, kütusetõhusamad laevamudelid. minul endal on küsimus härra Sillitaule ja see puudutab veeldatud maagaasi ma olen alternatiivsete kütuste poolt ja LNG on üks olulisemaid nendes ja kui me räägime äh, nüüd Galofidanza raportist, millele proua Maisner viitas, siis alternatiivsete kütuste all on ka teisi võimalusi. kui me mõtleme sellele, mida Stanner teeb äh, näiteks laevaehituse valdkonnas mulle tundub, et kõik alternatiivsed kütused on nüüd ühte korvi kokku pandud ja koondatud LNG alla. ja see tekitab mulle natuke muret. Äh, kui kasutatakse sellist poliitikat ja teiseks äh, küsimuseks on veeldatud maagaasi hoiustamine Äh, seda on väga raske hoidlates hoida, arvestades temperatuuri aspekti ja Stenner leidis võimaluse kasutada etanooli LNG asemel. ja mulle teeb muret see, et meil on, on sellised laevafirmad, kes eelistavad etanooli nagu Stenner, teised eelistavad LNG-d, kolmandad midagi muud. ja mulle teeb muret see, et äh, kogu see valdkond killustub, aga minu jaoks oli uusne lähenemine see, et kogu aeg räägite LNG-st, LNG-st, LNG-l. kas äh, siseveetranspordi puhul on kaalutud ka teiste äh, alternatiivsete kütuste kasutamist, nagu näiteks etanool? ja äh, härra Van der Werf. tänan, juhataja. tulles tagasi proua Maisneri küsimuse juurde kuidas kaasata laevafirmade juhtkond ohutuse tagamisse selleks, et äh, ähm, tagada täpsete tehniliste nõuete täitmine ja et laevafirmade pädevusse kuuluks ka õhu, kõrge ohutuse tagamine. meil on ka teistest tegevusvaldkondadest näiteid, kuidas seda saavutada ja me oleme kaalunud võimalust kasutada sama lähenemist ka siseveetranspordis. kui me räägime nüüd siseveetranspordis kasutatavast keelest ja edasiarengutest, siis meil on niisugune rüvespeak süsteem selles sektoris kasutusel. kuid me ei arva, et et lühemas perspektiivis me peaksime muutma kehtivaid eeskirju. Reini jõel põhiliselt kasutatakse saksa keelt ja vastavate jõeäärsete riikide keelt. samasugune süsteem on Donaul kasutusel, kasutades saksa ja vene keel. koos selle Rivespeak vahendiga peaks see võimaldama üle saada keeleprobleemidest selles sektoris härra juhataja. see oli minu vastus minule otsele adresseeritud küsimusele. suur tänu, järgmisena proua Haksteiner. tänan, juhataja. ja ma tänan ka parlamendisaadikuid küsimuste eest. lubage kõigepealt vastata küsimusele, mis puudutas äh, Äh, kohtade olemasolu jõgedel, Reini jõel. on potentsiaal on olemas, seda on võimalik kahekordistada ja võib-olla isegi kuni kahekümne korra suurendada tegelist vededu mahtu Äh, kuid oluline küsimus on farvaater, meil on vaja tasakaalustrateegiat, mis arvestab nii ökoloogilisi aspekte, majanduse aspekte ja sellest lähtudes Donau strateegia täidab olulist rolli. kuid samuti me oleme veendunud, et järgmiste kuude jooksul äh, TNT koridoride väljaarendamine annab olulise panuse ja me loodame, et parlament arvestab seda. meil on vaja saavutada korralik tasakaal äh, selleks, et ära kasutada olemasolevad võimalused. rääkides nüüd komisjoni poolt esitatud muudatusest ähm, laevastikuvõimsuse äh, kaheksanda äh, artikli kohta, eesmärk on suurendada selle artikli kasutamise võimalusi äh, kuid selleks, et saavutada Najades programmi eesmärke ja Euroopa transpordipoliitika eesmärke, tuleb meil kasutada reservfondi vahendeid ka rohestamise meetmete jaoks. ma usun, et koos ESO-ga, kellega me teeme tihedat koostööd, suudame saavutada ühise seisukoha reservfondi kasutamise kohta, sest sellest saaks kogu sektor kasu me peame muutma oma äh, jõelaevad keskkonnasõbralikumaks, kuigi kogu see sektor on, kannatab praegu tõsise kriisi all, kuid me räägime ju tulevaste aastate programmidest ja äh, selle reservi fondi rahalised vahendid võimaldavad meil äh, lahendada ka neid vajadusi ja seetõttu me pöördume teie poole üleskutsega teha vastavaid muudatusettepanekuid ja viimasena vastaksin härra Kuuni küsimusele eh, ohutuse kohta. ohutus on väga tõsine tingimus eh, siseveetranspordis, seal on teatud normid kehtestatud ka ohtlike kaupade veol, selles valdkonnas on rahvusvahelised normid kuid lisaks sellele on ka äh, sektor ise kehtestanud teatud normid, äh, millest peavad kinni pidama ka väikelaevakapteneid ja teinekord isegi kaugemale minevad ja seetõttu on ka Euroopas ohutute kaupade veol ja ka maailmas ohutute kaupade veol kehtestatud kõige rangemad tingimused ja nõuded. suur tänu, härra Sillitõu. Äh, küsimus proua Maisnerilt. Äh, kui me räägime LNG-st ja taristust, siis küsimus oli alati äh, see kana ja muna küsimus. ka LNG kui tuleviku kütuse kasutamisega ka kaasnevate kulude suhtes on küsitavusi kui me võrdleme nüüd ookeanilaevadega ja suurlaevadega, siis me näeme, et kui on olemas vastav taristu, siis ka kasutatakse loodud võimalusi, seega piisavad investeeringud taristu loomisesse äh, suurendab ka nende ähm, alternatiivsete kütuste kasutamise võimalust ja laevaomanikud on sellest huvitatud. vastuseks härra Van Daleni küsimusele. Äh, eelised, mida meie oleme äh, näinud seoses uue tehnoloogia kasutamisega võimaldab paremini kasutada alternatiivseid kütuseid, äh, kasutada gaasivedusid ja selleks on vaja ka uusi regulatiivmeetmeid, mis peaksid sammu kaasaegse tehnoloogiaga. meil on vaja ühiseid eeskirju ja me peame kasutama ka riskipõhist lähenemist. me peame äh, oma seadusandluse kooskõlla viima tehnoloogiaga, kui tehnoloogia on edasi arenenud. vastuseks härra Kuuni küsimusele. jah, loomulikult kokkupõrgete vältimine on meie jaoks prioriteetne. Äh, meie uuringud, äh, välja töötatav tehnoloogia on suunatud sellele, kui me räägime kõrge riskitasemega tankerite liikumisest äh, ja kuidas vältida äh, ebasoovitavaid mõnu, mõjusid, kui tekib kokkupõrge näiteks selliste tankeritega. Äh, meie põhiline oletus, et äh, igal võimalusel tuleb vältida kokkupõrkeid, nii nagu turvavööde kasutamisel autosõidul. kuid endiselt jätkub töö ka suurlaevade puhul, väiksemate mootoraluste puhul äh, kuidas seda olukorda paremaks muuta. vastuseks härra Simsonile, jah, loomulikult on olnud teisi alternatiive, me keskendume LNG-le, kuna meil on väga palju kogemusi selles valdkonnas, me oleme tunnetanud suurt huvi LNG kasutamise vastu ja saadud õppetunnid ja äh, laevaomanikud on huvitatud LNG kasutamist, kuid on ka äh, alternatiive, vesinikukütus, elektrimootorid ja nii edasi, selleks et vähendada keskkonda saastavaid heitmeid, kuid LNG on parim nende seas Äh, kuna seeläbi on võimalik vähendada nii lämmastiku kui ka väävli heitmeid ja ka CO2 heitmeid. seega LNG kujutab endast potentsiaalselt äh, ühte parimat pikaajalise tulemusega lahendust. tänan ja järgmisena härra Van der Velde. tänan, juhataja mulle on esitatud mitmeid erinevaid küsimusi, võib-olla ma saan neile vastata kokkuvõtvalt. proua Maisner rääkis äh, ebakindlast olukorrast turul äh, ja seetõttu keegi ei taha ega ei suuda investeerida, kuna äh, püsib teadmatus, kui kaua see ebakindlus kestab ja probleem on selles, et suurlaevad nüüd konkureerivad isegi väiksemate kaubamahtude pärast ja tekib küsimus, kuidas meie omalt poolt saaksime olukorda parandada. võib-olla lühemas perspektiivis me ei suuda lahendust leida, aga pikemas perspektiivis võib-olla on see võimalus olemas, kui turg rahuneb. härra äh, Van Dalen, ma saan aru, äh, äh, mis on teie taust, kui ajad on head, siis ei ole vaja kasutada reservfondi vahendeid, halval ajal on see raskendatud, kuna on ettevõtjaid, kes ei suuda saada laenu ja siis peab abistama neid, kes ei ole suutnud oma majandustegevust hästi korraldada. meil on kogemusi erinevatest haruorganisatsioonidest ja üks probleem, millega me oleme kokku puutunud, on meie laevastiku rohestamine. see mõjutab ka meie jõelaevastikku ja meie arvates on see oluline suund, me soovime saavutada kokkuhoidu, tõhustada oma tegevust, me tegutseme selle nimel. me töötame ka selle nimel, et meie laevadel kasutatavad mootorid oleksid kasutatavamad pikema aja jooksul, et nende eluiga oleks pikem. võib-olla me peaksime mõtlema ka äh, Äh, sellistele mootoritele, mille võimsus on viissada kuni kuussada hobujõudu, aga võib-olla oleks võimalik mootorite võimsust vähendada, sest hetkel meil ei ole vaja nii võimsaid mootoreid. Äh, ma ei väida, et me ei peaks osalema selle sektori rohestamise äh, algatustes, vastupidi, kuid me ei usu, et LNG on kõikide probleemide lahendamise võluvahend, sest selle kütuse Äh, hoiustamine on tekitanud probleeme ja üks meie poolt välja pakutud lahendusi on laevaseadmete kaasajastamine, kuid see on äärmiselt kulukas. kui te võtate viis tuhat eurot maksnud mootori, siis kulub täpselt sama suur summa selle kaasajastamisele, eh, lisaks veel paigalduskulud. Eh, meie haruorganisatsioonina püüame keskenduda odavamate ja kergemini kohandatavate seadmete väljatöötamisel. võib-olla see aitab meil leida vajaliku lahenduse. mis puudutab artiklit kaheksas, siis see on üsna jäik oma kasutamises ja äh, mina teen ettepaneku lisada rohestamine sellesse artiklisse, see on minupoolne vastus. ESO soovib teha koostööd äh, paremini, paremal viisil ja ma usun, et me suudame tõhustada ka koostööd rohestamise valdkonnas, me soovime rohkem koostööd. sest me praegu ei oma häid vastuseid selle kohta, mis toimub turul, me peame laiendama oma koostööd selle nimel ja kui me suudame seda teha, siis me suudame saavutada kaks eesmärki ühe korraga. nüüd äh, üksmeel ja ühehäälsus ja kokkupõrgete vältimine on üks probleem. ma tean, et teinekord äh, on kapten sunnitud äh, oma laeva viima vastaskalda kursile, et vältida kokkupõrged ja, ja seetõttu peab mõtlema, kuidas paigaldada laevadele ka kokkupõrte vältimise seadmed härra Lõgaitis, kas te soovite midagi lisada? tänan juhataja võimalusest veel kord sõna võtta. ma tahaksin esile tõsta äh, paar punkti nende mitmete punktide seast, millest räägiti, sest see on väga oluline tagasiside. Äh, üks puudutab äh, taristut loomulikult me sõltume väga palju uuest TNT struktuurist ja Euroopa ühendamise rahastust uute tööde puhul remondi hooldustegevuse jaoks on meil vaja teistsugust eh, strateegiat ja siin on Doono strateegia väga oluline ja see, mida teeb Doono komisjon, on samuti väga tähtis. ja see on osa meie poolt kavandatud tööst järgmiste nädalate ja kuude jooksul selleks, et eh, tihendada koostööd eesmärgiga eh, tagada kõikide jõeäärsete riikide kohustuste täitmine tõstatati ka rahastamise küsimus. loomulikult eh, Euroopa ühendamise rahastu näeb ette eh, meetmeid, mida on võimalik rahastada, need telemaatikaseadmed, me oleme seda ka varem teinud ja teiseks jätkusuutlik kaubateenuste osutamine eh, ja see annab võimaluse rahastada ka häid projekte siseveetranspordi valdkonnas ja kui me räägime uuendustegevusest, ei tohi unustada Horisont kakskümmend kakskümmend. meil on Platinum projekt juba käivitunud, eh, millel on väga aktiivne ka uuendustegevuskava eh, siseveeteede jaoks. seega me oleme valmis sellisteks rahalisteks vajadusteks mis puudutab nüüd integratsiooni ja seda ühtse ala loomist, Najades ongi selline integratsiooniplatvorm ja mitte ainult Najades. ja see pole sugugi kotu-, kokkusattumus, kuid me oleme teinud tihedat koostööd ähm, ka Reini navigatsiooni keskkomisjoniga, kes äh, samuti tegeleb samade äh, küsimustega, ka Doona komisjon on toetanud meid nende küsimuste lahendamisel. seega sidus lähenemine Äh, siseveekogudel navigatsioonile äh, peegeldub just Najadeses äh, Reini navigatsiooni keskkomisjoni ja Doona komisjoni töös ja me ei tohi unustada ka teisi komisjoni, Saavo komisjoni ja Moosoli komisjoni, mis samuti täidavad olulist rolli selle tegevusvaldkonna lõimimisel. miks hääletada selle ettepaneku poolt, lubage seda lühidalt selgitada jah, äh, ühehäälsuse saavutamine varem on olnud probleemne. ja me oleme nüüd seda määrust laiendanud, lisanud need aspektid, mis on sündinud läbi konsultatsiooni vastava sektoriga ja mille suhtes me loodame äh, ühehäälset toetust. mitte ainult äh, laevnike väljaõpe, ka laevameeskonna väljaõpe, rohestamine, uuendus. Need on just aspektid, mis ei sekku turu toimimisse ja mille suhtes me võime loota ühehäälsusele. seega see aitab kaasa fondi rahade ärakasutamisele, sest see fond on, on kuskil seal õhus olemas, kuid siiani ei ole olnud kättesaadav. ja lõpetuseks tahan öelda, et kõik liikmed äh, on toetanud seda ettepanekut, mul on hea meel selle üle ja ma tahan pöörduda Euroopa Parlamendi poole, et te oma resolutsioonis äh, äh, tõstaksite esile ka muud küsimused, mis oleksid komisjonile tema edaspidises tööks heaks suuniseks. suur tänu, äh, ma tahan teid teavitada, et proua Wortmanni raporti muudatusettepanekute esitamise tähtpäev on viisteist jaanuar ja hääletus transpordikomisjonis toimub kahekümnendal veebruaril. ma tänan Hans van der Werfi, Theresa Hochsteiner ja Hans van der Werfi ja Andrew Sillitood äh, osalemise eest teises paneeldiskussioonis ja ma lisan ka oma tänu äh, esimeses paneelis osalevatele ekspertidele. tänan kõiki osalemise eest ja oma, meiega oma teadmiste jagamise eest. ja lõpetuseks tahan öelda, et ma loodan, et tulevikus äh, me pöörame suuremat tähelepanu äh, siseveeteedele, sest me oleme kõik nõus, et äh, siseveeteed moodustavad väga olulise ja lahutamatu osa Euroopa Liidu transpordi ja logistika ahelast. suur tänu teile! ja kui me tahaksime nüüd paluda teid lahkuda, poodumilt me saaksime jätkata oma äh, koosoleku päevakorraga. Okay, can we go on with the next item on the agenda, which is the presentation? Läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga. Euroopa Komisjoni ettekanne komisjoni talitluste töödokumendi teemal, milles käsitletakse transpordi väliskulude sisestamist. härra Santamato tutvustab seda teemat mis puudutab äh, nüüd menetlust juuli, juulikuus kaks tuhat neliteist, siis äh, tutvustatakse neid meetmeid ja see on seotud ka Eurovinjeti direk-, direktiiviga. rohelised tõstatasid äh, järelmeetmete teema, leidsid, et komisjoni kohustused artikkel nelja sellest direktiivist sellega tegeletakse kuueteistkümnendal väliskulude teema, müra, ummikud ja nii edasi, et need ei ole äh, siiamaani täidetud ja dokument esitati üheksakuise hilinemisega. koordineet-, koordinaatorite otsustamine toimus viiendal septembril ning äh, see esitati komisjonile ning nüüd nad tutvustavad oma töö tulemust, nii et härra Satamata, äh, teil on sõna. Äh, tänan, härra esimees komisjon pidi täitma äh, euro, äh, Eurovinjeti direktiivi nõudeid väliskulude sisestamise osas kõikide transpordiliikide puhul, see oli päris raske ülesanne. me oleme palunud välisekspertidel meid aidata ning ähm, koostada äh, loend hindamismeetoditest kõikide transpordiliikide puhul. Need ähm, hindamismeetmed mis ähm, on siis defineeritud kui sisekulu, väliskulude arvesse võtmise meetmed. Ähm, ähm, see sai alguse eelmise aasta jaanuaris, uurimus oli väga ulatuslik, seitsesada lehekülge umbes, seal on tehnilised dokumendid, mis kirjeldavad makse, tasusid, mida kasutatakse erinevate transpordiliikide puhul selleks, et väliskulu, kulusid arvesse võtta see uurimus näitab, kuivõrd keeruline äh, on olukord ning üks äh, selle uurimuse sõnumitest ongi see, et äh, meetmeid on väga erinevaid erinevate transpordiliigide puhul ja, ja liikmesriigiti on meetmed erinevad rohkem on andmed maanteetranspordi kohta kaks protsenti SKT-st, kogutakse igal aastal enamasti kütuseaktsiisi eh, kaudu üks koma neli protsenti SKT-st, aga ka eh, sõidukite registreerimise ja omamise maksude läbi. kontrastina võib öelda, et väga vähe kogutakse infrastruktuuritasude eh, kaudu null koma kaks protsenti SKT-st nii et äh, üldine pilt maanteetranspordi kohta on, äh, on see, et äh, see on üsna tasakaalust väljas. keskkonnatasusid võetakse siis kasu, arvesse pigem kütuse maksude abil, arvestatakse siis ähm, kasvuhoonegaaside heiteid kütuse Ähm, maksude arvestamise puhul, aga siis ähm, infrastruktuuri kahjud, müra, tervis ja teised väliskulud, neid ei arvestata piisavalt. Äh, sõidukite registreerimistasud ei võta väliskulusid piisavalt arvesse, nad ei, äh, need ei sõltu väliskuludest, äh, nii et seal sellist ähm, toetavat aspekti ei ole eurovinjetid, maksudena ei ole ka ähm, piisavalt äh, heidutavad või soodustavad, äh, on ka loomulikult ähm, äh, sõidukitest või distantsist sõltuvaid makse, sõltuvalt riikidest kliimamuutuse välismõju on äh, vähe kasutusele võetud laevanduses, äh, sisevede, ähm, transpordis ja lennunduses. raudteetranspordi puhul äh, on elektrirongid nii-öelda kaetud, aga erandeid on diiselrongide puhul infrastruktuuris, infrastruktuuritasudest rääkides, siis raudteetranspordi puhul võetakse kulumeid arvesse kõikidesse riik-, liikmesriikides, mõnedes liikmesriikides rohkem. paljudes arvestatakse ka mürataset, aga mitte piisavalt, et seda välismõju täiesti sisestada. meretranspordi puhul võib rääkida sadamamaksudest, mis põhinevad tonnaažil ja vedudel. Mm, vahel sõltuvad need keskkonnamõjudest eri laevade puhul, aga siiski äh, on äh, tasude puhul vähe läbipaistvust, mis äh, vahetevahel sadem, sadamate asutuste ja laevaomanike vahel lepitakse kahepoolselt kokku lennunduses on maandumis- ja õhkutõusmise tasud, tasud või maksud reisijatele tihtipeale äh, sõltuvad need äh, mürast, äh, mida tekitatakse. mõnedes riikides on, maksustatakse ka lennupileteid, aga kõiki välismõjusid arvesse ei võeta. ning lõpetuseks siseveetranspordi puhul on äh, sadamamaksud, äh, sarnaselt meresadamatele mõnedes riikides on ka laevateede maksud, aga Donau ja Donaul ja Reini jõel neid ei ole, kuna on rahvusvahelised kokkulepped sõlmitud, nii et kokkuvõttes äh, sõnum, mille me sellest uurimusest saame, on see, et väliskulusid ei võeta piisavalt arvesse aga ka see sõnum, et kogutakse palju tulusid transpordi valdkonnas, mis ei ole väliskuludega seotud ning ähm, lihtsa äh, tasakaalustamise äh, abil süsteemi modifitseerides oleks võimalik kogu süsteemi märkimisväärselt äh, paremaks muuta. see puudutab nüüd hinnastamise mehhanisme aga direktiivis oli ka ähm, nõue uurida regulatiivmeetmeid, regulatiivmeetmed ei ole äh, siis väliskulude arvestamise meetmed nii-öelda rangelt võttes, aga loomulikult nad mõjutavad äh, väliskulusid. Nende puhul ei ole võimalik äh, kas siis tasusid võtta aga kehtestatakse näiteks standardid, eurostandardid, turvalisuse standardid näiteks ja suur osa transpordisektorist on seotud mitmete väliskuludega. kahe tuhande kaheksandal aastal transpordipaketi rohestamise raames võeti kasutusele regulatiivmeetmed nii et praeguses raportis me võiksime keskenduda nendele meetmetele, mis sellest alates on kehtestatud. siin on mainitud ka aspekte, mis on seotud teadusuuringu, teadusuuringute ja infrastruktuuriga need on vabatahtlikud üldiselt, see infrastruktuuri puhul on tegemist võimalusega väliskulusid äh, efektiivsemalt arvesse võttes äh, teatud käitumist muutes, nii et ma loodan, et äh, see raport ja see uurimus annavad meile edasisteks aruteludeks palju kasulikku materjali ning ma arvan, et sissejuhatuseks on see piisav, mis ma praegu rääkisin. aitäh ähm.. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte der Kommission danken für diesen aitäh, kõigepealt ma tahan tänada äh, komisjoni selle äh, töödokumendi eest. see on tõesti äärmiselt äh, huvitav. me oleme laias laastus selle temaatikaga üsna Äh, tuttavad, aga detailid on ka väga olulised, me peame siin äh, vaatama äh, selle analüüsi puhul, et Eurovinjettide puhul ole, on seda teemat juba arutletud, arutatud väliskulude arvessevõtmise puhul, on võimalusi midagi Euroopa Liidu tasandil teha ja samas ühine lähenemine on väga keeruline liikmesriigid samuti on seisukohad väga erinevad ning väliskulude arvesse võtmine on väga oluline teema. samas ei tihtipeale kogutakse lihtsalt ähm, raha äh, riigikassasse ja äh, sisuliselt äh, teemaga ei tee, ei tegeleta, et kuivõrd suurt kahju transpordisektor võib, võib põhjustada ja kuidas neid vähendada, siin võib rääkida ummikutest, õnnetustest, õhukvaliteedist ja nii edasi, see on esimene temaatika, raha kasutamine teiseks, me ei räägi siin pingetest Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, vaid äh, Euroopa Liidu ja rahvusvahelise tasandi puhul, siin äh, kohal tuleb meeles pidada nii lennundust kui ka äh, merendust. lennunduse puhul on heitkogustega kauplemise süsteemi puhul arutelusid olnud. me peame selgelt paika panema, mida me tahame saavutada ja saatma selgeid signaale tulevikus äh, võimalike kompromiss, kompromisside osas. kui nüüd mõelda nende maksude peale, mida tahetakse Saksamaal kehtestada, siis äh, minu arvates äh, ei peeta siin silmas mitte väliskulusid ja nende arvessevõtmist, vaid pigem ikkagi seda, et tahetakse võimalikult palju koguda raha Riigikassasse. me peame äh, paika panema oma pädevused ja äh, tunnistama, et praegu kõik väga hästi ei toimi see temaatika, et milliseid meetmeid praegu kasutatakse, on väga oluline ja, ja samas on olulised ka eesmärgid. me ei pea mõtlema ei, ainult uute maksustamise võimaluste peale, vaid peame mõtlema uue programmi peale, mis peab olema diferentseeritud ja kus peab olema selgelt äh, määratletud see, mida me tahame lahendada ja kuidas seda teha. paberilt vaadates ja sellest dokumendist nähtub, et võimalusi on. loodetavasti järgmistel kuudel me saame seda dokumenti oma arutelus kasutada. Er suur tänu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 väliskulusid. Belgias on meil süsteem kahe tuhande kuueteistkümne aastani eh, veo, veoautode puhul kilometraaži arvesse võtta. ja Eurovinjeti eh, potentsiaal on väga huvitav ja seda eh, tuleks täpsemalt uurida. teiseks on meil üsna hea ülevaade äh, sellest, äh, äh, milliseid transpordiliike toetada, aga minu arvates oleks oluline võrrelda erinevaid väljakutseid transpordiliikide vahel, et väliskulusid paremini arvesse võtta. riigiti võivad olukorrad olla erinevad, aga kui nüüd mõelda sellele, kui palju riikides äh, võetakse arvesse väliskulusid ja kuidas seda raha hiljem kasutatakse, millises riigis kehtib saastaja maksab printsiip, millises mit-, millises mitte? arutelu tuleb äh, paremini juhtida ja küsimus on selles, et kas meil on äh, mänguruumi, et äh, et erinevad, erinevaid transpordiliigide äh, korraldada, näiteks aktsiisimaksete puhul. võetakse arvesse keskkonnamõjusid, aga milline osa sellest statistikast äh, puudutab maantee, maanteetransporti, milline raudteetransporti, nii et see tuleb selgemalt välja tuua. mis nüüd äh, puudutab viimast osa, siis äh, kompromiss ähm, komisjoni poolt, kui nad räägivad ähm, ajakavast valges raamatus tullakse välja pikaajaliste projektidega, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks tahetakse väliskulusid arvesse võtta kohustuslikus korras maanteetranspordi puhul. ja siin seda taas ei korrata selles viimases dokumendis. nii et, nii et siin on vastuolu valge raamatuga viimane asi, mida ma tahan rõhutada, mitmetes liikmesriikides mõeldakse, mida teha äh, erasõidukitega. Äh, Saksamaal äh, räägitakse teemaksudest erasõidukite puhul. Euroopa Komisjon peaks selles arutelus osalema, sellepärast et liikmesriikidele öeldakse praegu, et oleks parem kasutada arukat kilometraaži süsteemi või, või, või kuidagi tagada see, et kasutaja maksaks rohkem ja mitte, mitte maksumaksja. samas aga öeldakse, et kui selline süsteem kehtestada, et siis seda ei tuleks ähm, kompenseerida maksumäärade vähendamisega. liikmesriigid peaksid siin aktiivsemad olema, aitäh. jah, suur tänu, aitäh, esimees. kaks eelkõnelejat on juba äh, väga palju öelnud ja palju küsimusi esitanud ja seega mul läheb tõenäoliselt kiiremini, ütleb proua Maisner. see ülevaade Äh, nagu öeldud, on põhjalik, aga samas on seal üht-teist puudu, nagu kolleeg juba ütles. nüüd, mis puudutab neid siduvaid äh, sätteid, äh, need on küll head sõnad, aga kokkuvõttes ähm, ei pruugi see aset leida. kliimaeesmärgid, millega kõik on nõus, aga siis, kui neid ellu hakatakse viima, siis jäetakse asjad tegemata, ehk siis küsimus komisjonile, mida komisjon saab teha, aga mitte siis mõelda teha, ehk siis äh, tõesti teha selleks, et liikmesriigid äh, tegutseksid. ja teine puudutab äh, neid põhimõtteid, näiteks saastaja maksab ja kuidas seda tõesti on võimalik ähm, rakendada parlamendis on selle taga konsensus ja ma tean, et Bundestagis arvavad paljud, et väga hea oleks selline lähenemine. transpordispetsialistid leiavad seda samuti, aga rahandusminister tõuseb püsti ja ütleb, et eh, kui raha tuleb sisse, siis on see kõik minu, ehk siis olukord on parlamentides selline, kuna meil ühist rahanduspoliitikat selles osas ei ole. kuidas me saaksime midagi ära teha? suur tänu, proua Lichtenberger, palun! aitäh, kõigepealt vabandan, et äh, ma hilinesin. sama lugu, et komisjonide koosolekud toimuvad äh, paralleelselt samal ajal. ma olen arutelu jälginud ja minu arvates on väga huvitav, mida on võimalik teha selleks, et asju tõeliselt äh, liikuma panna. suur küsimus, mis lahenduseta on kuna inimestel on alati hea meel põhimõtetele alla kirjutada, aga kui hakatakse konkreetsemaks minema, siis tekib alati palju takistusi. ja mõned need takistused on tõesti häbiväärsed, ma ei räägi siin ainult Saksa tollimaksust, aga ma võin sellest muidugi rääkida minu arvates on äh, probleem järgmine. kui me oleme kõik jätkuvalt ühel meelel, siis äh, me ei lase liikmesriikidel äh, liiga palju nõuda, aga siis saastaja maksab põhimõte, samas me ei räägi midagi seoses miinimumnõuetest ja see on juba üsnagi kriitiline nüanss sest äh, nii mõnigi liikmesriik on nende äh, põhimõtete vastu kogu aeg olnud ja siis nad neid ka ellu ei vii. ma tahaksin, et komisjon ütleks, mida tulevikus on plaanis teha ka teiste transpordiliikide osas. ma mõistan, mäletan, millised olid need ETS debati äh, keerukused seoses lennutranspordiga ja me ütlesime, et me muudame regulatsioonid karmimateks, aga samas läks vastupidi tänu probleemidele naabritega, siin on väga palju silmakirjalikkust, see mulle ei meeldi, millised on konkreetsed plaanid edaspidiseks, ma tean, et meie koosseisu ametiaeg hakkab läbi saama ja ootame potentsiaalselt uut volinikku, aga ikkagi on vaja teada, milline, mis on plaanis, millised on meetodid tulevikuks, mida on planeeritud selleks, et liikmesriigid lõpetaksid oma eesmärkidest taganemise millised on need konkreetsed tegevused, äh, mida te teete selleks, et äh, enamuse tuge saada? siin on vaja sidusust, jah, loomulikult äh, näen ka poliitilisi probleeme, siin on erimeelsusi äh, ja kõik äh, liikmesriigid on eelarvesurve all. ning väidavad, et nad ei suuda oma transpordivõrgustikku enam rahastada ja veelgi enam mitte midagi uut ehitada teisest küljest ütlevad, et nad ei hakka mingitele mingeid nõudmisi arvesse võtma, ehk siis me jõuame taas selleni, millest me oleme palju aega rääkinud, et teatud fondide väljamaksed peaksid olema äh, seotud äh, raskeveokite transpordist tuleva maksustamisega ja see on minu jaoks põhimõtteline küsimus, kliimakulud õnnetuskulud, mis äh, kindlustusega kaetud ei ole. Need on kõik nüansid, mille kohta ma tahaks rohkem informatsiooni. härra Rike, palun. aitäh, suur tänu, ma ei hakka kordama seda, mida juba öeldi, ma tahaksin komisjonile esitada ühe küsimuse ja see puudutab rahade määramist kas me teame, kas on võimalik äh, selles valdkonnas läbi viia uuring, kui palju liikmesriigid koguvad praegusel hetkel läbi nende taristu meetmete ja kulude arvestamisega, kui palju kõikide transpordivaldkondade peale kokku läbi erinevate maksude äh, seda ühest küljest ja kui palju sellest siis äh, pannakse tagasi taristu ähm, parendamisse. põhiküsimus on selles, kas meil on võimalik äh, mingi miinimummäär selle panna, millised on need ähm, suhted, kas on mõningaid liikmesriike, kes näiteks sada protsenti nendest tuludest taristuprojektidesse suunavad või neid, kes näiteks ainult kümme protsenti kasutavad, see on väga tähtis, sest äh, meilt äh, soovitakse Euroopa tasandi meetmeid, maksustamine, standardid, taristutoetused samas aga olukord igas liikmesriigis, äh, ma eeldan, on väga erinev. kas meil ei võiks olla seos selle vahel, mida siis kogutakse ja mida kulutatakse ja panna paika teatud määrad iga riigi kohta. võiksime kasutada sellist lähenemist. sest äh, loomulikult äh, me võime teatud meetmeid paika panna, aga samas me ei tea, kuidas neid lõppude lõpuks kasutatakse. kui vaadata taristut, millel on eh, Euroopa lisandväärtus, eh, saastamist, heitkoguseid, siis eh, need ei jää ju piiride taha pidama ja tihtipeale oleme olukorras, kus see kõik on lahtine, me peame vaatama, hindama seda konkreetselt. härra Santamato, palun. suur tänu üritan vastata osadele neist küsimustest. alustan võib-olla sellest viimasest ehk siis äh, rahade äh, taaskasutamine. uurimuses on välja toodud, äh, mis tüüpi maksustamist teatud liikmesriikides kasutatakse. näiteid ei ole väga palju. üks puudutab näiteks kindlustuse maksustamist mis investeeritakse ohutusküsimustesse, aga selge on see, et see määr on väga madal. komisjon on üritanud äh, neid rahasid rohkem tagasi äh, suunata näiteks äh, direktiivi kaudu, aga mitmed liikmesriigid on selle vastu olnud teine märkus, mida ma tahaksin teha, on see, et väga keeruline on andmeid koguda, eriti väljaspool maanteesektorit. meie uurimuses on käsitletud äh, teatud põhilisi sadamaid ja lennujaamu, aga väga keeruline on andmeid saada kõikide transporditaristuste ja, ja nende maksude kohta, mida rakendatakse. ja väga paljud neist on kohalikud, kui me räägime siin lüüsidest, äh, sildadest ja sellistest. ehk siis sellist täielikku pilti saada on väga keeruline ja sama keeruline on äh, otseselt võrrelda olukorda erinevate transpordiliikmete, äh, liikide vahel ja millised väliskulusid arvesse võetakse, sest kõik võib äh, liikmesriikide vahel väga palju kõikuda. ja see on üks uurimuse põhisõnumeid. ma tean, et see ei ole vastus, mida te soovite me oleksime tahtnud paremini transpordiliikide vahelist olukorda võrrelda. aga me üritame seda vaadata lähenedes sellest, et luua transpordiliikide vaheline õiglane konkurents, aga see on väga keeruline, sest neid elemente, mida arvesse võtta, on väga palju, mis muudavad need äh, sektorid väga erinevaks ja seega on võib-olla mõttekas edasi liikuda ja arvesse võtta rohkem seda mm, kulude arvestamist mm, erinevate algatuste ja transpordiliikide puhul. ehk siis järk-järgult mm, edasi liikuda ja rohkem neid väliskulusid arvesse võtta. ja see on see, mida komisjon tulevikus plaanib teha. loomulikult on mul väga raske midagi öelda, Äh, lisaks meie tegevuskavale, mis siin uurimuses ära on toodud. komisjoni eesmärk on selgelt välja toodud äh, valges raamatus valges raamatus on korratud see, mida me ütlesime transpordipaketi rahastamises kaks tuhat kaheksa, ehk siis poliitika on jätkuvalt selline, kus kulude arvestamine on üks, väliskulude arvestamine on üks põhiprioriteete, millel on mitmeid aspekte. ja me jätkame äh, tööd erinevate algatuste valdkonnas. suur tänu! sellega oleme selle päevakorrapunkti ka lõpetanud ja tuletaksin teile meelde, et järgmine koosolek toimub nelja, kahekümnendal jaanuaril kell kolm. see on esmaspäev. kahekümnes, see ei ole neljapäev, nagu ma alguses ütlesin, jah. kahekümnes jaanuar, Iva. veel üks lühike märkus komisjoni vastus ei äh, puudutanud väga paljusid küsimusi. minu arvates äh, väga palju jäi tähelepanuta, ehk siis see, mis tulevikus toimub, mitte ainult see, mida mina ütlesin, aga igal juhul mul on väga hea meel, kui komisjon kirjalikult vastaks äh, küsimustele. õiglane palve, kui komisjon võiks seda teha ja äh, ja kirjalikult esitada need vastused, siis saaksin koordinaatoritele selle info edastada. Said, palun. jah, suur tänu, aitäh teile paindlikkuse eest. veel üks märkus. selle toimiku, aga ka teiste teemade puhul andmete küsimus äh, on väga tähtsal kohal. reisijate õigused või, äh, või, või seda tüüpi küsimused minu ettepanek oleks, et komisjon tulevikus võtaks oma seadusloome ettepanekutes seda arvesse, et andmete kogumine ja selle ühtlustamine peaks olema teema, millega tegeleda ja ma arvan, et see on väga tähtis, kui, kui me tahame sellest asjakohaselt tulevikus rääkida, aitäh. aitäh, härra Santomato, kas te soovite vastata? kas te soovite midagi lisada? mis puudutab andmeid, andmete kogumist, väga palju pingeid on äh, see andmete kogumise reguleerimise osas ja samas peab arvesse võtma ka halduskoormuse vähendamist ettevõtetele, mis äh, tavaliselt viib meid äh, teises suunas. me oleme täiesti nõus, me tahaks rohkem andmeid. aga samas äh, on see vastuolu siin olemas. nüüd, mis puudutab järgmist sammu saan viidata sellele, et komisjon töötab uue ettepaneku osas seoses teemaksudega ja sellega soovime me asendada ajapõhised vinjetid äh, kauguspõhise variandiga ja see puudutab ka erasõidukeid. Äh, raudteekaubanduse müraga töötame me samuti edasi nüüd äh, mobiilsete mitte maanteesõidukite äh, osas, äh, mis puudutab ka siseveesõidukeid, teeme samuti töid ja loomulikult see pidev töö, mis puudutab ETS-i lennusõidukite osas. samuti mis puudutab äh, meresaastet ja selle seiret. Need on kõik teemad, millega me tööd jätkame. aga kahjuks äh, rohkem täpsemalt ma selle kohta ei saa öelda. aitäh. väga hea nagu öeldud, siis järgmine koosolek kahekümnendal jaanuaril kell kolm ja nüüd koordinaatorite kohtumine, ehk siis need, kes siin ei peaks olema, äh, palun teil lahkuda ja loodetavasti koordinaatorite koosolek läheb kiiresti ja palun neil lahkuda, kes ei pea siin olema, aitäh.